okei okay,, kolleegid, possiamo iniziare. kolleegid, kas alustame koosolekut? Buongiorno a tutti. tere hommikust kõigile. nii, päevakord äh,. Äh, kolleeg äh, Entos äh, ta, äh, taotlusel lükatakse edasi päevakorrapunkt viis, see on algatusraport, mis puudutab eh, Euroopa mesilaskasvatussektorit, selle hääletus lükkab edasi kahekümne kolmanda jaanuarini kaks tuhat kaheksateist. palun võtke seda arvesse. ehk siis eh, palun arvestage ka seda päevakorrapunkt üksteist, eh, mis on seotud Äh, see on, mis on seotud ka taimekasvatajate õiguste pikendamisega ning punkt äh, kaksteist Euroopa üldeelarve kinnitus äh, vahetati ära, nende järjekord, seega neid arutame mõlemaid täna pärastlõunal. kui kellelgi vastuväiteid ei ole, siis kuulutame päevakorra kinnitatuks Eh, ärge unustage palun, et tänast koosolekut on võimalik jälgida veebstriimi abil ning eh, meil on tõlge kahekümnest keelest, välja arvatud tšehhi, malta, slovaki ja gaeli keelest. nii, kolleegid, alustame nüüd hääletusega. päevakorrapunktist kolm, eh, mis on koondettepanek see on eraldiseisev määrus äh, alusmääruste muudatusettepanekute üle. me oleme valmis hääletama vastavalt äh, kaheteistkümnendal oktoobril tehtud kokkuleppe alusel hääletame koondettepanekut. läbirääkimiste tulemused on juba meile tuttavaks tehtud Albert Desi poolt ja ka mina ja Michel Dantani poolt ning äh, seda arutati kuuendal novembril. hääletus äh, on lihtne jah või ei kogu paketi üle. Te saite kõik ka kätte dokumendi, kus on konsolideeritud tekst sees äh, ja sisaldab ka muudatusi põhiliste muudatusettepanekute üle. ning need muudatused said parlamendi suure toetuse osaliseks ning palju ambitsioonikamad olid need ettepanekud kui komisjoni esialgsed äh, ettepanekud. võib öelda, et tegemist on äh, tõelise ÜPP reformiga ning äh, täpsustamiseks tahaksin öelda, et pärast kuueteistkümnendal novembril vastu võetud otsust esimeste konverentsil, mis on seotud määruse põllumajandust puudutava osaga, on äh, põllumajanduskomisjon saanud äh, äh, vastutavaks, pädevaks selles valdkonnas ning sellega seoses on vaja arutama hakata eraldiseisvat määrust, mis on menetluslikult äärmiselt oluline meie komisjoni jaoks. oleme <clears throat> sellele toetudes innovaatilise projekti üles ehitanud ning meie eesmärgiks Äh, on äh, käivitada selle paketi kasutus esimesest jaanuarist. enne hääletust annan sõna Albert Essile ja siis hääletame, Albert, palun. suur tänu, härra esimees, kallis Paolo, ma tahaksin äh, lühidalt tänada kõiki neid, kes aitasid mind äh, selle ülesande täitmisel, kolm eh, kolmepoolset läbirääkimist oli ja õhustik oli väga hea ja ma tahan Paulo de Castrot ja Mihhail Tandot tänada, aga ka kõiki teisi variraportööre, kes eh, osalesid kogu selles protsessis, suur tänu ka kaastöötajatele, suur tänu komisjonile ja nõukogule ja suur tänu kõikidele eh, meie komisjoni töötajatele, see töö sujus meil väga hästi, väga meeldiv ja kõik fraktsioonid eh, tegid koostööd ja kõik läks väga hästi ja ma tõesti loodan, et me kõik toetame seda Omnibussi ja edasi tahaksin mainida ka Ingeborg Gresslet, kes eh, pidi kõike selle, kõik selle asja heaks kiitma viimasel hetkel, aga me püsisime kalendris ja saame siis esimesest jaanuarist selle asja eh, käima lükata, aitäh! suur tänu, Albert! nüüd hääletame, hääletame elektrooniliselt, palun, ja nüüd on hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kolmkümmend üheksa poolt häält viis vastuhäält, erapooletuid pole, seega oleme selle määruse vastu võtnud. ja nüüd, kolleegid, päevakorrapunkt neli. mahepõllumajanduslik tootmine ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamine ning hääletame seda määrust, mis puudutab äh, mahetootmist ja toodete märgistamist, äh, see võeti, äh, me võtsime vastu kuu aega tagasi kokkuleppe, mille, mis lepiti kokku kolmekümnendal juunil kaks tuhat seitseteist. tegemist on ühekordse hääletusega ja kui meie, meie raportöör Martin, Martin Hausling ei soovi midagi öelda, kas te soovite midagi öelda, Martin? palun. härra esimees, suur tänu, et annate mulle veel korraks sõna. ja tõesti, me oleme nüüd jõudnud sellesse hetkesse, kus võime öelda, et nõukogu on nõus kakssada seitsekümmend üheksa lehekülge dokumenti Äh, see, need läbirääkimised ei olnud lihtsad, aga ma tahaksin ka tänada kõiki variraportööre äh, koostöö oli parlamendis väga hea, meie muudatusettepanekud ja ettepanekud läksid suures osas läbi ja ma loodan, et te suure enamusega täna ka toetate seda dokumenti, et selle asjaga saaks ühele poole ja et sektoril oleks ka järgnevateks aastateks äh, kindlus selles osas, mis on tulemas, suur tänu veel kord siis koostöövalmiduse eest ja loodetavasti äh, päädib see positiivse lõpptulemusega. suur tänu, Martin! Lähme nüüd hääletuse juurde ka siin hääletame jah või ei ning äh, hääletame elektrooniliselt, kuulutan hääletuse alanuks. hääletagem, palun. hääletus on nüüd lõppenud vastu võetud, kakskümmend üheksa poolthäält, üksteist vastuhäält ja neli erapooletut. nii, seega läheb see täiskokku hääletusele Bene, kolleegid. Allora... kallid kolleegid, jätkame nüüd, jätame nüüd arutelu eh, punkti kuus kohta ja see puudutab eh, siis eh, Euroopa Liidu kitse- ja lambakasvatussektori olukorda ning annan sõna raportöörile ja raportöör on Ester Errans Garcia ning äh, praegusel hetkel on meie ees äh, väga välja, <clears throat> väga keeruline olukord äh, ja seda mõjutab ka Brexit. ta esitab meile raporti projekti ning annan talle nüüd sõna. suur tänu teile, härra esimees, ma mõistan, et praegu on kõvasti elevust saalis pärast mitmeaastast arutelu äh, mahetoodete kohta on see võte, et raport, raport vastu, see tekitab suurt elevust ja see on mõistetav. lamba- ja kitsekasvatuse sektor on väga oluline Euroopa maapiirkondade jaoks ning äh, need on kõige haavatavamad põllumajandussektorid Euroopa Liidus äh, karjapidajate äh, vananemine ning Eh, samuti sõltuvus ÜPP toetustest teevad te, need sektorid väga eh, haavatavaks ja peame neid väga hoidma. loodan, et kolleegid on eh, selle arvamusega nõus, oleme arutanud juba seda küsimust eelnevalt ning arvan, et võime väga tihedat koostööd teha selle raporti osas. ning nagu te teate, Äh, nagu te teate, selle sektori olukord on keeruline ning teiseks põhiline probleem on see, et äh, lambaliha tootmises on kõige äh, suurem tootja Suurbritannia, nii et Brexit mõjutab turgu. lisaks peab mõtlema siin eelarvekärpe peale, millest on juba räägitud. järgmisesse eelarvesse on juba sisse kirjutatud, seega Brexit mõjutab topelt Euroopas äh, äh, lamba ja kitseliha, äh, kitsekasvatust põhitootja läheb ära ning kärpeid tehakse ka eelarvesse. teine probleem, millega on seotud see sektor kogu Euroopa Liidus, me ei tooda nii palju, kui nõudlust oleks Eh, lamba kitseliha järgi ning meie konkurendid eh, Austraalia suur, eh, Austraalia Uus-Meremaa saadavad äh, ning seda just ostetakse kõige rohkem äh, jõulude ja lihavõtte ajal. lisaks sellele äh, rünnatakse karju nii huntide kui karude poolt, oleme selle kohta koostanud raporti ka Envi äh, komisjonis, aga olukord ei ole endiselt lahendust leidnud. selles olukorras on komisjon juba kokku tulnud välja ning korraldanud ka arutelu kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, see oli arutelu platvorm meie jaoks ning äh, ning äh, saadud kogemused ja arvamused on koos, kokku pandud ka sellesse raportisse Eh, tootjad peavad eh, toiduahelas enda eh, situatsiooni tugevdama, peame üritama seda sektorit <clears throat> toetama, andma neile tulevikuvõimalused kõikides valdkondades, peame tegelema ka teadusuuringute arengu ja innovatsiooniga, peame toetama noori karjakasvatajaid, kes soovivad ühineda maaelu arenguprogrammide abil ja mm, Äh, tahaksin teile ühtlasi rääkida ka ühest spetsiifilisest küsimusest, äh, sest äh, see sektor on, on väga mm, oluline keskkonnakaitse küsimustesse, mis ei saa teiste sektorite, sektorite kohta öelda, eriti käib see kitsekasvatussektori kohta, mida ei ole või-, seda ei ole võimalik asendada. õnnetuseks me aga kaotame seda sek-, selle sektori käest äh, ning eh, just karjamaade säilitamises on kitsekasvatus eh, esmatähtis. kui ei suuda olla piisavalt ettevaatlikud, eh, kui me ei suuda hoida seda sektorit, siis me jääme sellest ilma. võiksime rääkida siin rohkematest meetmetest, aga ma tahaksin kuulda ka seda, mis teil öelda oleks selle raporti kohta ja alustage siis arutelu, millele iganes soovite. suur aitäh, anname kohe sõna nüüd kolleegidele. E, mitmed kolleegid soovivad sõna saada. ja järgmisena saab sõna Erik. suur tänu, härra esimees kõigepealt ma tahaksin rõhutada seda, kui äh, hästi on meie proua raportöör oma tööd teinud ma olen põhimõtteliselt äh, peaaegu kõigega nõus, mille ta on oma raportis välja pakkunud ja oleme esitanud mõningaid muudatusettepanekuid raporti täiendamiseks. ma olen nõus sellega, et äh, ÜPP puhul tuleb tasakaalu saada ka lamba- ja kitseliha kasvatajatele antavad äh, toetused, üsna tihti peetakse neid karju ebasoodsates geograafilistes piirkondades, nende muredega tuleb arvestada ja arvestada tõsiselt tehakse väga suuri investeeringuid nende äh, karjakasvatajate poolt. üsna tihti tehakse, on tegemist äh, tõesti ka keskkonnast ja äh, ümbrustikust sõltuva kasvatusega, neid karju peetakse väljas äh, tihti ja seega on väga oluline, et me nendele asjadele tähelepanu pööraksime. Bulgaaria kolleeg Nekov äh, on ka sellest juba rääkinud, need on kaks väga olulist sektorit väga paljudes piirkondades lihasektoris tuleb arvestada seda, et see sektor annab rohkem liha kui rohkem piima kui, kui liha ja sellega tuleb arvestada ja eriti kitsede puhul eh, toodetakse väga kõrgeid, eh, kõrge kvaliteediga tooteid, eh, mida müüakse väga regionaalselt. Prantsusmaa puhul tuleb kindlasti arvestada ka kaugemate piirkondadega, nendel on väga oluline lisandväärtus anda ja nende rolliga tuleb arvestada, nagu ma ütlesin. rohkem tuleks keskenduda ka tarneahela vahelisele koostööle, aga ka rahvusvahelisele koostööle, kuidas tagada see, et Uus-Meremaalt äh, ei, ei ujutaks meie turgu üles, on äärmiselt äh, problemaatiline sektor ja sellele tuleb järgnevatel aastatel mõelda ja röövloomade rünnakud, eriti hundid, on väga tõsiseks probleemiks kujunenud väga paljudes piirkondades Euroopas, see takistab selle sektori arengut ja ma arvan, et isegi meie oma komisjonis peaksime võib-olla huntidele pühendatud erigrupi looma, see oleks väga tähtis selleks, et sellest räägitakse. Prantsusmaal ei ole väga palju hunte, see on tõsi, aga ka teistes riikides neid siiski on ja, ja tegelikult on see palju suurem probleem, kui esialgu võib tunduda ja see on väga tõsiseks piduriks selle sektori arengule. ja kohe lõpetan, härra esimees, ma viitaksin äh, ka vee küsimusele, see on selle sektori jaoks äh, tõsine probleem, eriti Vahemere piirkonnas. ja me peame ÜPP reformis võtma selle palju tõsisemalt vaatluse alla, eh, nimelt et ressursse hallataks niimoodi, et oleks võimalik siiski karjakasvatusega jätkata ka näiteks mägistes piirkondades, aitäh! Jose Bove, palun järgmisena. suur tänu! ka mina omalt poolt tahaksin tunnustust avaldada proua Herans Garciale selle seni tehtud töö eest ja tõesti üsna kaugele oleme jõudnud ja need küsimused, mis ta on tõstatanud, on tõesti keskse tähtsusega. ma ei hakka kordama seda, mida ütles härra Andrieu, ma olen nimelt temaga täiesti nõus, vähemalt selle filosoofiaga, mida ta siin tutvustas ja ma arvan, et see aitab meil leida võimalused üheskoos võtta vastu äh, muudatusettepanekuid, mis seda teksti võiksid veel tõestada. aga piimaküsimus on tõesti keskse tähtsusega, loomulikult äh, Äh, lambasektoris ka, aga rohkemgi veel kitsesektoris äh, kaheksakümmend protsenti lamba- ja kitseliha piimatoodetest tuleb kolmest riigist, Prantsusmaalt, Hispaanialt ja, Hispaaniast ja Itaaliast. geograafilised äh, päritolumärgistused lambaliha puhul, need on olemas, kuid need ei ole kunagi kaitstud rahvusvaheliste, rahvusvahelisi vabandkaubanduslepinguid sõlmides ja ma arvan, et oleks oluline, et tulevikus nendega siiski arvestataks ja et meil oleks võimalik natukene paremini kaitsta äh, meie tootmist, äh, piimatootmist. üks punkt, mis on võib-olla veel oluline, äh, lisaks keskkonnamõjudele, millest ka juba räägiti, võiks võib-olla välja pakkuda selle, et, et just nimelt ähm, kabjaliste puhul võiks keskenduda äh, puhul rohkem äh, Ehm, rohupõhisele kasvatusele, et lammaste puhul eriti siin tõesti tuleks asjad saada tasakaalule, et, et, et see niimoodi tulevikus äh, läheks. ja huntide poolsed äh, rünnakud nii-öelda, ma arvan, et siin tõesti tuleks võtta palju karmimad seisukohad, Hispaanias äh, neli tuhat kuussada Äh, sellist juhtumit, kus hundid murdsid karja äh, eelmisel aastal ja seega me peaksime natukene rohkem tõesti sellele tähelepanu pöörama. Berni konventsioonist kinni pidama, rohkem nõudma selle täitmist, äh, nii et see on see suund, kuhu me liigume selle raporti kontekstis ja see läheb see raport selles mõttes täiesti õiges suunas. härra Erdos, palun. suur tänu, ma tahaksin tänada meie raportööri selle suurepärase töö eest. mul on väga hea meel, et minu ettepanekud on samuti siia teksti üle võetud ma tegin ettepanekuid siis tootmistoetuste osas ja nüüd on siis ette nähtud äh, nii äh, lamba kui ka kitse kasvatajatele eritoetused. ja kindlasti äh, tootepõhi, tootmispõhised toetused, selle puhul tuleks ära tuua erinevad kategoorium, kategooriad Need, kelle kari on äh, kuni viiekümne pealine, nemad võiksid saada ühe konkreetse summa ja need, kelle kari on suurem, peaksid siis saama suurema summa. ja lisaks sellele tuleks äh, toetada ka äh, lamba ja kitse kasvatajate äh, ühistuid ning äh, toetame kõiki toetusmeetmeid, mis on ette nähtud piimakasvatajatele ka, ka siia sektorisse peaksid siis äh, piimatoetused laienema. lisaks sellele tuleks äh, karjamaa puhul samuti reeglid täpsemalt välja kirjutada ja ka need maad peaksid siis saama äh, toetuseid lisaks sellele peaks loomatervishoiule suunatud toetused ka sellesse sektorisse laienema ja üks ettepanek veel, tuleb arvestada sellega, et tööturg äh, järjest kahaneb ja komisjon peaks tegelikult koostööd tegema liikmesriikidega. Nemad peaksid aitama kaasa nende põllumajandustootjate äh, pinnale jäämist ja tuleks aidata ka Eh, huntide vastast võitlust, nimelt peaks eh, toetama nendel, et kõikidel nendel tootjatel oleksid eh, vastavalt välja treenitud koerad ning lisaks sellele tuleks hoogustada ka naiste osalust selles sektoris, oleme ju ometigi jõudnud kahekümne esimesse sajandisse ja ma arvan, et see on tõesti väga tähtis, meil on vaja, et selles sektoris oleksid tegevad nii mehed kui ka naised suur tänu selle tähelepanu eest. suur tänu. suur tänu. järgmisena saab kolleeg Delano sõna. poeg Hilera. Euh, suur tänu. tahaksin tänada raportööri ja tahaksin tähelepanu pöörata kahele aspektile ja muudele teemadele, kõigepealt see, mis puudutab geneetilisi ressursse, mis mõjutavad tootlikkust ja kvaliteeti ja kohanemist oma keskkonnaga ja ka maatõud ja minu arvates on need väga olulised. seda esiteks, ehk mis puudutab siis loomade kohanemist ja nende geneetilist baasi, teiseks see, mis puudutab loomade heaolu selles osas, mis puudutab äh, karjakasvatust kitsede ja lammaste puhul, on olukord üsnagi positiivne. Äh, tahaksin tõstatada ühe teema ja see puudutab äh, kolmandatest riikidest sisse toodud loomine, eriti just Argentiinast ja seda tahaksime tõstatada siinkohal väljaõpe ja innovatsioon on samuti väga oluline sellega seoses. lõpetuseks tahaksin viidata äh, karjakasvatusele keskkonnaküljest lähtuvalt väga paljudes piirkondades on väga oluline see selleks, et et see ekstensiivne äh, kasvatus saaks aset leida just looduslikus keskkonnas, aitäh. Aguilera, Clara suur tänu teile. kõigepealt ma sooviks tänada Ester Ransi suurepärase raporti eest Hispaania on palju kitse- ja lambakasvatust, pole üllatav, et kolleeg Ester tegi hea raporti, ta tunneb väga hästi olukorda koha peal, kui tähtis on see sektor, mis äh, on väga tähtis äh, äh, väiksemates külades ja keskkonnakaitse koha pealt äärmiselt oluline. mõningad küsimused, mille tahtsin tõstatada. minu meelest on väga oluline, et sellise raporti puhul võtaksime me arvesse ka intensiivset karjapidamist mis äh, eksisteerib, äh, äh, miks eksisteerib teatud piirkonnas, mis hoiab üleval ökosüsteeme. selline just tavapäraselt ongi lamba- ja kitsekasvatus ja see peaks erikoha leidma ÜPP toetustes. mina toetan sellist keskkonnakaitselist põllumajandust ning äh, on oluline, et me hakkaks keskenduma äh, ka, äh, hakkaksime laiendama sellist äh, toetuste süsteemi põllumajandusele, mis, mis aitab keskkonda kaitsta ja peaks rohkem hindama ka näiteks näiteks lõnga, nahka, mis saab, mille saab lamba- ja kitsekasvatusest äh, see aitab samuti eriväärtust, väärtustada sellist liiki karjapidamist, sest äh, lamba- ja kitsekasvatajatel on praegu väga rasked ja neid on aina vähem. veel üks küsimus on äh, karja, karjuste koolitamine, see kõik tundub väga lihtne olevat, aga ei ole. väga vähe on neid, kes äh, soovivad tegeleda sellist tüüpi karjapidamisega, aga noored ei oska tihtipeale äh, Äh, äh, ei oska seda tööd teha ning meie korraldasime näiteks karjaste koolituse enda äh, minu kodupiirkonnast korraldasime kooli ja sellist koolitust oli väga vaja. see on oluline, et oskaks, oleks karjuseid, kes oskaks selliseid karju hoida ja juhtida ning Eh, lõpetuseks eh, sooviks öelda, et ma ei taha lähtuda lihtsalt eh, eelarvekärbetest, ma tean, Ester, et kõik me, kes me siin oleme, võitleme selle nimel, et meil ei, ei kärbitaks mitte ühtegi eurot. sellega seoses ma ei taha ka, et sellest räägitakse aruteludest, ma saan küll aru murest ja soovisin öelda seda, et et äh, meil oli, võtsime vastu Envi resolutsiooni äh, hundirünnakute kohta, sellele hääletati vastu, me peame ühinema, sest äh, sellised rünnakud mõjutavad väga karjapidamist. aitäh ja Mark Tarabella, palun. aitäh, ka mina liitun kõigi nende kolleegidega, kes raportööri töö eest kiitsid, tegemist on hea ülevaatega, tahaksin rõhutada kas-, kahte aspekti aspekti esiteks äh, lõigetest üheksa, üksteist ja kaksteist, kus viidatakse Brexitile, äh, jääb Brasiilia, Mehhiko, Kanada, Uruguay äh, ja teiste riikide loomade sissetoomisele. nagu te teate, siis üksteist lõige on võimalus vältida probleeme. Brexit Äh, toob endaga kaasa kindlasti tagajärjed, aga kas me peame Uus-Meremaad äh, toetama ja kus varasemalt olid antud ka eelised teatud äh, riikidele, kui Ühendkuningriik on otsustanud lahkuda oma rahva enamuse tahtel, siis peab ta ka oma kohustused täitma ja selle võimalusega on võimalik ülejäänud kahekümne seitsmes liikmesriigis ähm, suurendada ähm, kitse- ja lambakasvatust. Äh, Iirimaa, aga ka teised kindlasti saaksid kasu lõigata sellest uuest võimalusest, võimalusest. nüüd äh, teiseks, me ei tohi lasta, anna, anna selle olukorra osas me peame toetama kitse- ja lambakasvatust, eriti just ähm, keerulistemates piirkondades, kus see on võimalus, toetades, nii nagu lõikes neli on öeldud, ehk siis äh, seotud toetustega ÜPP-st ja kindlasti on võimalik ka sisse tuua tingimuslik, äh, mis puudutab ka maastikuhooldust äh, ja kindlasti tahame toetada tööstuslikku kasvatust, mis keskkonda kahjustaks me peame kindlasti toetama Euroopa Liidu kahekümne seitsmes liikmesriigis äh, äh, seda tootmist, kes vähegi seda soovivad, eriti just väljas kasvatamist ja kindlasti lähtudes keskkonnatingimuste austamisest ning kõige keerulisemate keskkonnapiirkondade toetamist, kus äh, selle mõju on tõsine, aitäh. Dorfmann. Gracias, presidente. ja también... Ähm, danke Esther für diesen Bericht. kaks kolle-, kaks äh, kõnelejat räägivad korraga kahjuks ah,. <laughs> Gracias, president. suur aitäh teile. mina sooviks samuti tänada Esterli äh, suurepärase töö eest, arvan, et hindame kõik kõrgelt äh, seda, et tegemist on hea lähtekohaga meie arvame, et äh, oleks hea välja töötada ka mõned muudatusettepanekud, et äh, rõhutada äh, keskkondlikku jätkusuutlikkust ning seda, kui oluline on maapiirkondade jaoks kitse ja, ja lambakasvatus, Galiitsias näiteks on toetused väga olulised, sest äh, sest äh, väga tihti tabavad ka lihtsalt metsatulekahjud ning äh, siinkohal jätkusuutlik äh, loomakasvatus ja keskkonnakaitse väga olulised. veel üks oluline punkt on koha, on kohalike tõugude kaitse ja toetamine, kes on märkimisväärselt vastutule, vastupidavamad kui, kui äh, kui äh, need, kes töötavad, äh, kes tuuakse väljaspoolt. peale selle peaksime me äh, vaatama asja kahe külje pealt, ühest küljest oleks vaja vahendeid, et hindu korrigeerida ja teisest küljest tuleks ka ka otsemüüki toetada, see on samuti oluline vahend olukorra parandamiseks. olen täiesti nõus sellega, et tuleks hinnata ka seda, kuidas kiskjad äh, mõjutavad karjade olukorda, vähemalt nii palju, kui mina tean, seal, kus on toetuseid, on ähm, neid väga vähe ja kompensatsiooni makstakse väga hilja äh, ja väga nirult. nii et äh, seda aspekti tuleb arvesse võtta, aitäh härra Dorfmann, suur tänu ka mina tahaksin ESTR-i selle huvitava raporti eest tänada ja tõesti lamba ja kitse kasvatus äh, leiab ähm, aset tihti ähm, väljas, eriti mägipiirkondades on see suureks sissetulekuallikaks ja seda tulebki toetada. mul on hea meel, et Ester räägib ka suurtest kiskjatest ja huntidest täpsemalt kui lubate, siis esitaksin ka mõned muudatusettepanekud selle kohta. eelmisel nädalal äh, hääletasime täiskogus äh, väga olulises punktis Natura kaks tuhat äh, direktiivi osas ja minu meelest saavutasime seal läbimurde nimelt lõpuks ometi õnnestus meil fraktsioonide ülene kokkulepe saavutada, et lõpuks ometi on huntide populatsiooni kontrollimiseks vaja meetmeid ja lõpuks ometi on komisjon esitanud või esitamas konkreetseid ettepanekuid. räägitakse sellest, et on olemas mudeleid, kus koos eksisteerimine on võimalik, mina ei ole seda kusagil näinud, olen Euroopas juba mitmes piirkonnas käinud ja minu meelest ei ole selliseid piirkondi, kus äh, kaks asja koos teineteise kõrval rahumeelselt elavad, äh, eriti kui me räägime siis huntide ja, ja väiksemate loomade nagu lammaste ja kitseste, kitsede kooselust nii-öelda. ja tõesti, me peame lihtsalt äh, tunnistama seda, et teinekord on väga raske, kui on äh, väga suured hundikarjad ümbruses, mägipiirkondades ka, kus äh, aasad on väga-väga laiad teinekord ja seal on väga raske kuidagigi kontrollida seda asja, lihtsalt need karjad kaovad meie silme all. suur tänu, Herbert! kolleeg Müller, palun, Ulrike. suur tänu ja suur tänu ka minu poolt raportöörile selle hea raporti esitamise eest, siin on üsna, see on üsna sisukas ja ma arvan küll, et väga paljud väikelamba- ja kitselihatootjad just nimelt läbi nende konkreetsete kohalike rasside toetavad seda kasvatust ja seda tuleks arvesse võtta. minu jaoks on väga oluline, et ka äh, Äh, Alpi piirkondadele pööratakse erilist tähelepanu, sellepärast et seal on piirkondi, kus ongi ainult lamba- ja kitsekasvatus. ja ma olen nõus ka sellega, mida eeskõnelejad ütlesid huntide ja suurte kiskjate kohta. seitsmekümne, üks näide, kari oli seitsesada viiskümmend pead suur äh, neid äh, koeri, kes karja valvasid, oli seitse ja siiski nelikümmend murti maha karjast, see näitab seda, et me praegu ei ole võimelised äh, huntide vastu võitlema, me peame mõtlema sellele, et meil peaksid olema piirkonnad, mis on hundivabad. halduskavad on ilusad, neid on lihtne koostada, aga see ei lahenda mitte mingisugust probleemi. väga paljud tekitab probleeme ka see, et on äh, segunenud hundid koertega ja on tekkinud äh, nii-öelda segutõud ja see tekitab väga-väga suurt probleemi ja, ja me peame tõesti vaatama, et millised need meetmed oleks, mis lamba- ja kitsekasvatajaid tõesti ka aitaksid, võib-olla läbi teise samba ja ütleme, et võib-olla peaks ette nägema suuremaid toetuseid äh, lamba- ja kitsekasvatajatele see on väga oluline aspekt, millele meie tähelepanu pööraksime, suur tänu selle raporti esitamise eest. kolleeg Rood-, Buda. Eh, <clears throat> suur tänu, esimees, ka mina sooviksin õnnitleda raporteeri tehtud töö eest, need sektorid on väga olulised ja ebaõiglaselt ka tähelepanuta jäänud võrreldes äh, Äh, veisekasvatusega. Äh, sellega on seotud ka mõned äh, spetsiifilised probleemid, üks puudutab töötajate puudust. üks põhjus selleks tuleneb sellest, et valdkond on populaarsem vähem asustatud piirkondades ja ka minu riigis on sarnaseid probleeme, sest paljud kitse- ja lambakasvatajad peavad loobuma oma kasvatustest tänu probleemidele. Euroopa Liit peaks julgustama tööhõivet äh, selles sektoris. lisaks sellele peaks seda toetama ka otsetoetuste kaudu. seda peaks kohtlema sarnaselt äh, ka muu karjakasvatusega lähtuvalt, äh, milline on nende otsetoetuste suurus ja arvesse peaks võtma ka äh, seda fakti, et kitse- ja lambafarmid äh, on suuremates raskustes võrreldes äh, veisekasvatusega. praegusel hetkel on palju sanktsioone, see on ka üks probleem ja me peame mõistma, et kitse- ja lamba öö, äh, öö, kasvatus leiab aset ebasoodsates piirkondades ja me peame tagama parema paindlikkuse kasvatajatele. ja veel mind häirib see, et me oleme rääkinud väga palju impordist ja sellest, kui palju on suurenenud import Mercosurist või Uus-Meremaalt, aga samas jätame tähelepanuta selle, et neil ei ole sarnased äh, tootmistingimused oma äh, tootjatele äh, võrreldes Euroopa Liidu tootjatega, seega on see meie tootjate suhtes ebaaus. iga kord, kui me impordime liha nendest maailma teistest piirkondadest, peame me arvesse võtma, et need talunikud ei pea tegutsema lähtudes sarnastest tingimustest kui Euroopa Liidu tootjad suur tänu, esimees, head kolleegid. ma usun, et see raport on väga kasulik ja vajalik ja samuti tahaksin liituda nendega, kes raportööri tehtud töö eest on õnnitlenud. tahaksin teiega jagada oma mõtteid. nagu te teate, siis Balti riigid ja Poola on samuti rask-, raskustes tänu Aafrika seakatkule ja Leedus, minu koduriigis, on paljud, kes varem kasvatasid sigu, läinud üle eh, lambakasvatusele ja see on väga hea alternatiiv. minu arvates on see oluline mainida isegi noored, kes varasemalt olid seotud äh, seakasvatusega, on nüüd otsustanud tegeleda lambakasvatusega, selle asemel, et minna üle viljakasvatusele. mina usun, et see äh, valdkond on ära teeninud äh, suurema tähelepanu ja toetuse. viiskümmend aastat tagasi oli lambakasvatus väga levinud. praeguseks on ta asjatult äh, kõrvale jäänud meil on tõesti palju väljakutseid selles äh, sektoris ja see on ilmselge ka Leedus kui äh, üha enam on hakatud lambaid kasvatama, siis äh, tekkisid ka probleemid, mis on seotud ähm, huntide rünnakuga. võib-olla äh, siin võiks kasutada innovaatilisi lahendusi, meil on GPS-i tehnoloogiad ja palju muudki, mikrokiibid kõikidel loomadel ja võib-olla võiks käivitada mingisuguseid pilootprojekte praegusel hetkel Leedus oli äh, mõni nädal tagasi üks juhtum, kus hundid tulid äh, äh, tungisid sisse ka siseruumidesse ja, ja ründasid lambaid ja minu arvates on vaja hakata seda lahendama ja praegusel hetkel ei ole meil piisavalt toetust ähm, nendele tootjatele, kes kannatavad huntide rünnaku tõttu, loodame lahendada selle. suur tänu ühte riiki ei ole raportis mainitud ega ka sellele viidatud arutelus ja see on Hiina. Hiina nõudlus on äh, kõrgustesse lennanud ja väga palju sellest katab Uus-Meremaa ja Austraalia, kellel on juba kauplemismallid paigas Hiinaga ja see tähendab, et äh, need kitsed ja lambed, kes võiksid äh, Euroopasse saabuda, liiguvad pigem Hiinasse me ei ole viidanud ka moslemitele, kelle arv Euroopas suureneb, ka neile meeldib see. ja neile meeldivad ka lehmad, kes on väga vanad, varasemalt ei olnud neil mingisugust väärtust, nüüd on nende väärtus jõudnud peaaegu saja naelani ja see tähendab, et on võimalik kaubelda ka vanemate loomadega. Brexit jah, tõesti mõjutab äh, meie olukorda, aga samas Prantsuse veinitootjad soovivad jätkata oma veini müümist, hispaanlased äh, puuvilja müümist ja seega peaksime mõistusest siinkohal lähtuma. ÜPP on olukorra muutnud äh, selle sektori tarbeks liigselt keeruliseks, kui vaadata ökoloogilise kasutuse eesmärgiga alasid, siis valguviljade kasutamine alfa,, alfalfa näiteks lammastele, siis äh, Äh, reeglite põhiselt äh, peab see olema äh, väga konkreetne, aga samas meil on võimalik ka teatud segusid kasutada ja meil on vaja kohandusi. lisaks sellele ei ole kasu ka sellest, kus on liiga keeruline see olukord Äh, mis puudutab äh, elektroonilist identifitseerimist, keskkonnale viidatud ja lambad on keskkonnale väga kasulikud, äh, kitsede puhul ma ei ole nii kindel, paljud Põhja-Aafrika kõrbestumised on tulenenud just sellest, millele viitas Jose Bove, intensiivkasvatus ja siseruumides kasvatamine, ekstensiivne äh, Ehm, lambakasvatus äh, laieneb, kas ma võin jätkata esimest, teistele andsite kolm minutit, selge, siis ma ikkagi lõpetan. Loiseau ja siis Flanagan härra Loasoom, suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka raportöörile, ma olen täiesti nõus sellega, mis siin raportit on, raportis on kirjas, ma arvan, tuleks kõik teha selleks, et lamba- ja kitselihasektorit kaitsta ja ma olen komisjonile juba kirjutanud ka sellele, kui oluline see on, kui oluline on teadmiste edasiandmine, loomade heaolu ja keskkonnakaalutlused, ärgem unustagem neid tooksin äh, näite ühest põllutootjast, põllumehest, kes kahjuks pidi oma karjast loobuma, äh, sellepärast et äh, pangad avaldasid talle survet ja ka lihavastase kampaania pärast ja lihtsalt konkurentsi pärast, millele ta ei suutnud vastu panna. ja konkurentsi puhul on siin konkreetselt naelapea pihta loodud, viidat-, rääkides Uus-Meremaast äh, mis takistab meil praegu protektsionismi meetmeid võtmast, mis, miks peaks me sellist kriminaalset äh, vabakaubandust lubama, äh, mis surub põlvili selle sektori, kes peaks kaitsma seda sektorit, kui mitte eurooplased siin ja ma arvan, kui me vaatame seda teksti, siis lahendusi ei ole, peame lihtsalt nõudma seda, et impordile tehtaks lõpp või tuuaks sisse selline maksusüsteem, mis sisseveo puhul äh, Ehm, mis sissevedu, vedu niimoodi ei soodustaks eh, nii Uus-Meremaalt kui ka Austraaliast, ma ei ole veendunud, eh, kas komisjon võtab selle arvesse, kui nad arvesse ei võta, siis on noh, sellest raportist täiesti ükskõik. suur tänu, härra Flanagan! suur tänu! ka mina tahaksin eh, tänada selle raporti eest, siin on päris palju häid asju sees ja ka see viimane teema, millest me rääkisime enne seda Omnibus. Omnibus on üsna heaks uudiseks äh, selle sektori tootjate jaoks, et millised äh, Äh, maad lähevad siis toetuste alla ja me peame toetama seda, meil on väga-väga keerulised skeemid, mis on viinud selleni, et väga vähe on neid toetuseid kasutatud ja eelarve kontrolli komisjonis eile me sellest rääkisime ja tuli välja, et see on üle-euroopaline probleem ja üks kõige suuremaid probleeme selles sektoris minu meelest on see, et nad ei ole väga hästi esindatud läbirääkimiste laua taga ja see peab järgmine kord olema teisiti. ja sellepärast äh, ongi nad nii sõltuvad äh, sambast kaks, tegelikult peaks need toetused tulema esimesest sambast, kui me seda asja kõike võtame tõsiselt. meil koduriigis on äh, probleem äh, see, et äh, sunnitakse metsi maha põletama selleks, et keskkonnamuutuste vastu võidelda, see tundub teile kummaline. nojah, ega metsade põletamisega tõesti keskkonna muutuste vastu ei saa äh, võidelda, aga asi oli Iirimaal selles, et me mingit täielikku jura äh, tohututes kogustes istutasime ja võtsime nad kiiresti maha ja siis jälle uuesti ja nii edasi ja nii edasi ja see oli keskkonnale väga kahjulik. ja tegelikult kitse- ja lambakasvatus on keskkonnale palju parem ja seda peakski edendama ja me peame lõpetama selle, et äh, see metsandus niimoodi äh, väga kiiresti areneks, aga väga keskkonna ebasõbralikult. Iirimaal eriti äh, toetatakse äh, toetavad need kasvatajad muuseas ka iiri keelt, sellepärast et eh, nendes kasvatuspiirkondades on iiri keel veel jätkuvalt igapäevaseks kõnekeeleks. ja loomulikult me tahame keskkonna eest võidelda, aga samas tuleb aidata ka inimesi ja kui me inimesi ei aita nende piirkondades, läheb kaduma meie kultuur ja meie keel ja lisaks sellele on tekkinud meil kummaline olukord, kus me tahame Uus-Meremaa ja Austraaliaga kõigest hinnast äh, vabakaubanduslepinguid sõlmida, äh, aga me ei saa ju võidelda nende tuhandete hektaritega, äh, mis neil on ja siis on meie riiulitel tooted, mis väidetavalt on sama kvaliteetsed kui meie omad, aga tegelikult ju ei ole ja me ei saa niimoodi võidelda, see raport on väga hea algus, meil on vaja konkreetseid vahendeid. suur tänu, härra Uflanagan, Michel Danton suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin äh, liituda kõigi nendega, kes tänasid meie raportööri. väga palju asju on juba ära öeldud, ma ei hakka uuesti kõike arutama viitaksin ainult äh, teie tähelepanu kahele küsimusele, kõigepealt äh, sanitaarküsimused. lamba ja ka-, kitsekasvatus, neid peetakse väga suurtes piirkondades väljas ja juur- ja kokkupuude nii-öelda loodusega on igapäevane. ja need metsikud alad eh, suures eh, mahus eh, toovad kaasa ka teatud haiguseid, mida me tahame välja juurida, tuberkuloos näiteks, ehm, ja neid haiguseid on päris palju, millel on otsene mõju põllumajandusele lambakasvatus äh, on just nimelt eriti äh, ohus ja seda tuleks kindlasti siin eraldi välja tuua. ja võib-olla oleks päris mõistlik, kui meie komisjon koos keskkonnakomisjoniga korraldaks äh, võib-olla kuulamise selle kohta, et äh, kuidas äh, nii-öelda karjakasvatuspiirkonnad puutuvad kokku metsiku looduse piirkondadega, äh, näiteks ähm, seakatk on ju ka näide sellest, kuidas selliseid asju juhtuvad ja keskkonnakomisjonis on tulemas äh, uuring selle problemaatika kohta, äh, hundidest siis räägin järgmisel aastal. meil sellel aastal kakskümmend tuhat äh, looma tapeti, nii et võib-olla me peaksime tõesti rohkem sellele tähelepanu pöörama, härra Nikolson. suur tänu, härra esimees ja ka mina tahaksin tänada meie raportööri, minu meelest on suhteliselt hea, kõikehõlmav raport palju on öeldud. lambad, tegelikult lambakasvatuspiirkonnad on tihti kõige ebasoodsamas piirkonnad Euroopas, mägised piirkonnad tihti ja tihti on piirkondadega, kus ei olegi midagi muud võimalik kasvatada kui ainult äh, neid. ja loomulikult äh, nad teevad suure panuse ka keskkonnale just äh, mägisemates piirkondades kuid nad on ka väga haavatavad turujõududele. ma saan aru nendest muredest, mida siin mõned on väljendanud, eriti eh, mis puudutab eh, Uus-Meremaalt tulevat eh, lambaliha ja tõesti, me ei saa võrrelda Uus-Meremaa lambakarja kasvatust meie omaga ja kui me tõesti tahame Äh, neid vabakaubanduslepinguid tuleks äh, kuskil siiski äh, toetuste põhjal siis vaadata, kuidas hüvitada need kahjud. Need piirkonnad, kus, kus kasvatus on väga spetsiifiline, peaks piirama importi, näiteks minu kodupiirkonnas, kus kevadine Ehm, lambakasvatus on ehm, meie nii-öelda spetsialiteet ja siis me ei tohiks sellel perioodil lubada importi. nii et kõik, kes on lambakasvatajad ise olnud, teavad, et eh, tihti kasvatavad tõesti nad ainult piirkondades, kuhu keegi teine jalga ei tõstaks tõsi see on, et Brexitil loomulikult on mõju sellele kõigele ja tulebki olla väga ettevaatlik äh, kõigil neil, kes jäävad Euroopa Liitu ja isegi need, kes äh, lahkuvad, ka teil see mõju saab olema. viiskümmend protsenti meie lambalihast, äh, meie lammastest muuseas ähm, tapetakse teispool piiri tapamajades ja ei saa öelda, et meil seda probleemi ei ole. aga on üks väga tõsine põhjus veel on üsna äh, jahmatav see et, et kakskümmend protsenti on lambakasvatus vähenenud äh, ja see elektrooni identifitseerimissüsteem mängib siin oma rolli. härra esimees, ma tahan kohe öelda midagi väga olulist, proua esimees, vabandust. varem öö, äh, saadi toetuseid öö, Äh, karjakaupa nüüd saadakse maa, äh, maapinnakaua ehk teisisõnu enam ei pea äh, mõtlema sellist, millist, milliseid loomi nad kasvatavad selleks, et raha saada, kõik on pindalapõhine ja minu piirkonnas lihtsalt on otsustatud nii piimakarjast kui ka lammastest vabaneda ja saada neid Eh, pindalatoetuseid lihtsalt veiselisa, veiseliha kasvatamise pealt ja see on väga tõsine probleem. ja väga tõsiselt olen mures ka selle pärast, millest rääkis härra Dantin, eh, hundid, eh, jah, Sauvaas on see probleem, meil hunte ei ole, aga meil on teised öö, ki-, kiskjad. Brigad Clara, também gostaria de felicita-, felicitar. suur tänu. aitäh, Ester suur tänu selle raporti eest, mille meile esitasid ja mis meile kõigile väga korda läheb, sest, sest väga palju on tööd ära tehtud. ma tahaks viidata, rääkida, kui oluline on lamba- ja kitsekasvatussektor bioloogilise mitmekesisuse säili- toetamiseks, see puudutab ka karjade eh, rännet eh, lõuna, eh, suvekarjamaadelt talvekarjamaadele ja vastupidi. ning sellel sektoril on äärmiselt oluline selleks, et väga olulisele, väga oluline maapiirkondade jaoks ka näiteks Portugalis ja peame aitama neil praegused probleemid ületada. proua Aguilera rääkis näiteks äh, karjust koolist, koolitamiseks, sest äh, see on suurepärane mõte. ning äh, tootmine on tohutult oluline. oleks väga oluline, et identifitseerimissüsteeme Eh, lihtsustatakse, aga praegu on see väga keeruline eh, kasvatajate, loomakasvatajate jaoks. praegusel hetkel eh, on mõnedes piirkondades suur probleem huntidega ja mujal teiste kiskjatega, see on väga problemaatiline, mm, sest huntide rünnakuid peab suutma äh, Äh, ennetada. härra Nikol on järgmisena sõna. Äh, suur tänu. Erikuga korraldasime äh, kahepoolsed kohtumised Bulgaarias. ma hindan kõrgelt selliseid kahepoolseid algatusi praegu on ütlemata jäänud veel see, et eh, heade tavade levitamine on väga oluline. peale selle oleme kuulnud ka seda, et eh, on, oleks vaja kohapealseid tapamajasid. kui Äh, kui karjapidaja, kes ei tea, kuidas äh, turustada oma tooteid, siis vajab ta meie abi, et äh, ta oleks paremini võimeline liha müüma. seega geograafilise märgistuse programmid tuleb kasutusele võtta tõhusamalt. meil on vaja rohkem meil on vaja paindlikumat äh, lähenemist ka mägipiirkondadele ja seda on juba öeldud. lisaks sellele üks põhilisi probleeme on see, et äh, tootjad ütlevad, et äh, neil on vaja nii suve kui talve baase et äh, ka mägipiirkondades oleks võimalik loomadel äh, paljuneda, see tähendab, et vajatakse rohkem vahendeid. meil on vaja seega äh, paremaid, rohkem vahendeid ja toetusi. praeguseid piirmäärasid tuleb kas säilitada või suurendada. peale selle on oluline ka teadmiste edastamine selles osas peame samuti edasi mõtlema. järgmisena anname sõna komisjoni esindajale äh, härra Šabile. suur aitäh teile, suur aitäh raportöörile. tegime tihedat koostööd raportööriga ja tema meeskonnaga, arvan, et koostöö oli väga hea äh, teemal, mille osas me enam-vähem oleme kõik ühel nõul ja me teame, et äh, sellel äh, sektoril on eriti suurt toetust vaja. eriti puudutab see sellist spetsiifilist põllumajandusvaldkonda. üks teema, mida ma sooviks rõhutada algusest peale, on see, et meil on praegusel hetkel juba mitmesuguseid eh, toetuseid eh, põllumajandussektorile, eriti puudutab see vabatahtlikku seotud toetuseid eh, ning ja seda, see on oluline sellistes piirkondades tootmise säilitamiseks, kus, mis liikmesriikide jaoks eriti oluline on. teine küsimus on loomulikult ka äh, siseturu säilitamiseks. praegune olukord igatahes juba suurendab saadavate vahendite arvu olulisemate, olulisemate vahendite säilitamiseks. oluline on ka Euroopa innovaatiline partnerlus väga äh, palju on olnud üleskutseid paremate tavade levitamiseks, et äh, et selgitada äh, põllumeestele või talupidajatele, kuidas sai, kuidas paremini turustada oma tooteid. see on oluline mitte ainult lambakasvatussektoriga, vaid ka teiste sektorite jaoks. tahaksin öelda ka seda, et võtsime vastu otsuse Äh, et äh, karakasvatajatel oleks võimalik paremini organiseeruda, see on äärmiselt oluline ja see ei puuduta mitte ainult kvaliteetsete toodete äh, tootmist, vaid küsimus on ka selles, kuidas olla, saada kontakti näiteks edasimüüjatega, suurte Ehm, poekettidega ja nii edasi. ma sooviks mainida siit eh, ka eh, olulisi aspekte näiteks eh, turgude läbipaistvuse osas, mis on oluline osa turgude arengust ning ma kutsuks üles kõiki, et te selle teemaga põhiliselt äh, põhjalikult tegeleks, sest see on oluline osa turgude arengust. meil oli äh, täna pikk arutelu äh, kiskjatest. me teame, et see on äh, suur murekoht väga paljude jaoks teie seast, võtame seda asja tõsiselt. meil on mitmesuguseid võimalusi, kuidas kompenseerida liikmesriigid äh, on äh, need võimalused kasutusele võtnud ning ma olen veendunud, et, et äh, neid võimalusi kasutatakse maksimaalselt. samas tahaksin ka hoiatada, sest äh, peame praegu töötama olemasoleva raamistiku abil ja meil on vaja paindlikkust ka selleks, et kohalikku olukorda hallata ning ma kutsuksin kõiki üles et me üritaks kasutada eh, paindlikkust võimalikult maksimaalselt, sest eh, meil on vaja toetust eh, selliste elementide arvesse võtmiseks. meil on vaja toetust, et, et tegevust säilitada selles valdkonnas ma tänan raportööri veel kord äh, hea raporti eest ning äh, soovime kogu südamest teiega koostööd jätkata, tegemist on väga huvitava valdkonnaga. see on äh, väga huvitav, paljutootav teema. nii et jätkakem ka tulevikus, aitäh! suur tänu ja lõpetuseks annan sõna raportöörile. suur aitäh teile kõigile kõigile neile, kes äh, on äh, kolleegidega, kõigi kolleege tänan, kes on sõna võtnud ja tänan ka komisjoni, kes meid toetab ja kellega me selles valdkonnas ka koostööd teeme. soovin kõigepealt öelda seda, et on väga palju selliseid teemasid, mis on äh, korduvalt esile tulnud, mille osas me kõik nõus oleme. eelkõige näiteks see, millest rääkis komisjon ehk siis kiskjad. arvan, et oleme äh, Äh, äh, väga mõistvalt suhtunud keskkonnakaitse küsimustesse ja oleme kohtunud, äh, oleme toetavalt suhtunud ka Euroopa institutsioonide ettepanekustesse ning Habitat näiteks me ei ole suhtunud selle osa, seal väga äh, Eh, positiivsed olnud eh, tootjatega ning eh, oleme tunnistajaks sellele, et kiskjate rünnakuid tuleb aina juurde, alguses oli neid paar tükki ja nüüd on, tuleb neid aina juurde, meil ei ole vaja niivõrd kompenseerida kui kahjusid ära hoida, meil peaks olema korrigeerimisvõimalused, meil on vaja võtta vastu otsuseid, mis Eh, mis aitaks lahendada olukord, eh, probleemi eh, tootja kasuks ning ja tuleks leida tasakaal karjapidamise ja keskkonnakaitse vahel. peale selle on hea uudis koondotsuste näol olemas ning loodetavasti võta, võtame selle vastu täiskogul ning äh, loodetavasti see põllumajandust äh, puudutav pool on, äh, võetakse kiiresti vastu ning veel on üks teema, mis, millest räägiti üsna palju, see puudutab rahvusvahelisi lepinguid, see puudutab meid, seda peab arvesse võtta ning eriti sellise suurtootja juures nagu Uus-Meremaa ning ei tohi unustada ka Brexitit ja arvesse tuleb võtta ka seda, et meil on ekspordidefitsiit kuid samas loomulikult äh, tuleb äh, äh, teha kõik selleks, et meie sektor kasvaks, sest oluline on kaitsta keskkonda, sest keskkonnakaitse roll sellise tootmistüübi juures selline põllumajandus, selline põllumajandustüüp on äh, on äärmiselt oluline, sest eh, metsade eh, kaitsmisel äärmiselt oluline, sest nad eh, alusmetsa ei lase metsikuks muutuda. ning see on just nimelt oluline selleks, et metsatulekahjusid ära hoida, seda peab samuti tunnistama Äh, oluline on rääkida ka äh, selle nii-öelda ekstensiivse põllumajanduse rollist, sest äh, praegusel hetkel, sest väga harva on tegemist intensiivse põllumajandusliigiga. tihtipeale on tegemist just vaestemate piirkondadega ja, ja ja tegelikult on tihtipeale niimoodi, et ka, et kar-, kitse- ja lambakarjade omanikud ei saa äh, oma tegevust mujale viia. ja ma, mina esitan ka oma muudatusettepanekuid ning äh, ma tahaks äh, leida tunnustust ja just sellistest, sellist tüüpi, sellist tüüpi karjapidamisviisile või loomakarbidamisviisile kaugemates piirkondades. ning ma mulle meeldis, kui räägiti naise äh, rollist äh, lamba ja kitse kasvatuses. ma tahaksin ühtlasi tänada oma kaastöötajaid. Nemad on, äh, nemad on siis selline assotsiatsioon nagu Karjakasvatajad võrgus, nad tegutsevad internetis ning nad, tahaksin neid siit tänada ma eeldan, et nad äh, jälgivad meid interneti teel ja arvan, et äh, naiste rolli äh, karjakasvatuse juures tuleb tunnustada. suur tänu, et te meile seda meenutasite. ja mulle meeldis ka see, kui räägiti karjuste rollist, sest, sest sest ka pastori roll praegusel hetkel hakkab kaduma ning mõned karjakasvatajad rääkisid sellest, kuida-, mulle sellest, kuidas kui keeruline äh, äh, oli nende jaoks äh, leida inimesi, kes, kes oleks neile nõu andnud või neid aidanud ja nad pidid pöörduma just kõige eakamate karjuste poole, et neilt teadmisi saada. ning mis puudutab arengut ja innovatsiooni, siis olen ka sellega täiesti nõus. peame praegusel hetkel parandama olemasolevaid äh, tegutsemistavasid, et ning oleks hea, et kui kui, et, et kui me teavitaks rohkem ka tarbijaid, noori tarbijaid, sest praegusel hetkel et sellised innovatsioonile keskenduvad tegevused on äärmiselt teretulnud ja alati aitavad. suur tänu kõigile, jätkame oma tööd. nüüd algab muudatusettepanekute esitamise periood eh, ning eh, vaatame kõik need üle ning loodetavasti selline positiivne õhkkond jätkub lõpuni, et me saaks aidata ähm, Eh, praegusel hetkel, mis on äärmiselt keeruline. suur aitäh teile ja tervitan eh, ka samuti neid kanaleelasi, Red Karjapidajad eh, võrgus, tegemist on väga tublide ja nutikate naistega, kes tegutsevad valdkonnas, kus naiste tegevus ei ole väga tavapärane Äh, ning muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on äh, kahekümne seitsmes november äh, kell üks pärastlõunal ning hääletus toimub juba jaanuaris. päevakorrapunkt number seitse nüüd Euroopa Liidu omavahendid, see on algatusraport, mille ka äh, tegelevad sotsiaaldemokraadid, autor on Nicola Caputo, ta ei saanud täna kohale tulla, tema nimel võtab sõna äh, kolleeg Andriu, äh, et tutvustada meile seda algatusraportit, see palun, Nik-, Erik, sul on sõna. Oui, merci. suur tänu, Clara, lugupeetud esimees, asendan siin Nicola Caputot, kes mõistab, et äh, omavahendite reform on väga vajalik selleks, et võimaldada vähendada osamakseid, mis on kogu rahvaturul põhinevad, mis moodustavad kuusteist kuni kuuskümmend viis protsenti, kaks tuhat kuusteist aastal kuuskümmend viis koma neli protsenti. ja on selge, et praegune omavahendite süsteem ei toimi ja sealhulgas on tegemist liiga keerulise läbipaistmatu süsteemiga iga aasta tekib äh, maksetega raskusi, kõrgetasemeline omavahendite töörühm, mida juhtis Mario Monti, tegi ettepanekuid, mida me peaksime arvesse võtma, nagu näiteks, mis puudutab äh, käibemaksu põhinevat reformi ning ka ETS-i äh, põhinevat, lisaks CO2 maks, transpordimaks, elektrienergiamaks ning tulud, mis võiksid tulla digitaalsest ühtsest turust. härra Caputo kutsub kõiki osapooli üles eh, järeldama eh, ja arvesse võtma siis kõrgetasemelise omavahendite töörühma ettepanekuid, eh, mille põhjal oleks võimalik Euroopa Liidu eelarvet müüda, muuta selgemaks, õiglasemaks ja paremini prognoositavaks omavahendid on vajalikud selleks, et hiljutisi prioriteete rahastada nagu rännet, sisejulgeolekut ja kaitset ja kompenseerida üheksat kuni kahtteist miljardit aastas, mis jääb saamata tänu Brexitile. lisaks nendib ta, et on vaja reformiga vältida ka Äh, seda, mis on Oettingeri aruteludokumendis välja toodud Euroopa Liidu rahanduse tuleviku kohta, mis võiks oluliselt äh, mõjutada ka põllumajandust. Äh, lisaks sellele on oluline, et põllumajandustoetused või maksed on oluliseks sissetulekuallikaks, nii nagu on välja toonud ka kõrgetasemeline töörühm. tegemist on olulise omavahendiga, mis on lihtne ja tõhus ja lõpetuseks on vaja äh, äh, rõhutada ka ÜPP rolli toiduga kindlustuse äh, osas ja rõhutada vajadust kaitsta põllumajandustootjate õigusi Euroopa Liidu rahastamises, aitäh! järgmisena annan sõna variraportööridele, kõigepealt saab sõna kolleeg Kusmiu suur tänu. põhimõtteliselt eh, on raportööri eh, ettepanekud vastu võtta, võetavad, aga oma arvamustes eh, peaksime me rõhutama ka seda, mis on ÜPP tähtsus ja roll seoses toiduga kindlustatusega eelkõige ja seega ka äh, toiduhindade stabiilsusele. Äh, tegemist on endiselt olulise teemaga. mõningad sündmused Euroopa Liidu turul, näiteks äh, piimatootmise Austraalia ja meremaa, Uus-Meremaaga seoses on selgelt tõstnud või hinda äh, mis eh, ei ole kindlasti meeldiv Euroopa tarbijatele. lisaks sellele näeme, et teatud pestitsiidide kasutamine eh, ja teatud haigused eh, ning munade hinnad on suurenenud ja tarbijatel on raske seda mõista seega me peame tagama toiduga kindlustatuse, aga peame rõhutama ka seda, et äh, toiduhindade stabiilsus on oluline, sest see on ÜPP poliitika tulemus, aitäh. järgmisena annan sõna härra Robele. Eh, suur tänu, proua esimees jah, tegemist on nii tähtsa kui ka huvitava teemaga. Euroopa Liidu eelarve äh, lähtudes äh, omavahenditest oleks teretulnud, sest see tooks endaga kaasa nii vastutuse kui ka vastutuse selle eest, et korralikult äh, kulusid ja tulusid hallata aga me peame valmistuma eh, tulevikuks ja eh, tuleviku väljakutseteks. sellepärast, et eh, liikmesriigid tänu oma majandusolukorrale ja juhul, kui üks maks, näiteks käibemaks äh, pannakse paika, siis oleks teatud riikidel keeruline toime tulla selle koormaga, mis puudutab Euroopa Liidu eelarvet. lähtudes SKT-st, siis näeme me väga suuri erinevusi kuuest tuhandest eurost äh, inimese kohta kuni saja kahekümne tuhandele teatud teistes riikides. lisaks sellele on ka turu erinevused hindades. järgmiseks, mis puudutab põllumajandust ja maksete süsteemi kuni seitsekümmend protsenti on need erinevad, seega omavahendite teema on väga oluline ja me peame sellega tõsiselt tegutsema. tõenäoliselt ettepanek äh, ühtne määr äh, sisse tuua peaks leidma käsitlemist ettevaatlikult, sellepärast et äh, meil on vaja arvesse võtta kõiki aspekte ja pean siin silmas neid, mis on seotud ühtekuuluvuspoliitikaga ja ÜPP-ga, aitäh. härra Venana. Denano, äh, suur tänu, ka mina sooviksin Nikolat õnnitleda, kes on tõesti äh, õigele, kõige valusamale kohale viidanud ja tahaksin öelda, et niikaua, kui ma olen parlamendis olnud, on see teema laual olnud, me oleme pidevalt sellest rääkinud, ilma tänaseks lahendust leidmata. Euroopa Parlament ei äh, suuda kuidagi tulude osas otsuseid teha ja on kindlasti vaja omavahendite reformi. ja võib-olla Brexit on siis võimaluseks äh, nii heas kui halvas mõttes äh, paika panna tõeline omavahendite süsteem ja teha lõpp nendele korrektsioonimehhanismidele, millele viitas ka härra Caputo oma raportis ja on ka uusi valdkondi, mis vajavad rahastamist, tööhõive, ränne, sisejulgeolek ja nii edasi, need valdkonnad ei tohiks kuidagi segada varasemaid struktuuripoliitika põhimõtteid, viitan siin ka just ühtekuuluvuspoliitika rahastamisele ja ÜPP, mis on, mis vajab kaitsmist iga hinnaga me ei tohi seda kuidagi muuta riigipõhiseks äh, ja meil on vaja kindlasti Euroopa tasandil ka arvesse võtta kõiki neid mõõtmeid, sest ÜPP puudutab kodanike igapäevaelu nii toidu kui ka tervishoiu võtmest. me ei tohi kuidagi siin hooletusse jätta seda valdkonda ja, ja ÜPP pigem äh, peab olema see, mis koondab Euroopa Liidu, aitäh. härra Flanagan, palun. suur tänu, esimene rida esimeses äh, lõikes viitab, nõuab omavahendite süsteemi põhjalikku reformimist ja siin on väga palju ettepanekuid selleks, et Euroopa Liit saaks uue võimu aspekti endale haarata. väga lihtne võimalus, kuidas täita lünka, mis Brexitist tuleneb, see tähendab suurendada kogu rahvatulul põhinevat osamakse, osakaalu, kui me seda tahame. aga esiteks, enne kui ämbrisse vett juurde panna, on vaja ämbri põhjas auk ära lappida ja praegusel hetkel soovime me, et Euroopa Liitu jäävad äh, riigid peaksid seda äh, nii-öelda ämbrit täitma enne, kui see auk on lapitud. inimesed, kes saavad ÜPP-st äh, raha, kes ei peaks, sellega peaks tegelema enne, kui otsida rohkem raha ja enne, kui üritada rohkem vedelikku ämbrisse panna, on vaja see auk lappida ja see auk on väga selge Iirimaal on samuti probleem selles, kuidas kogu rahvatulu äh, arvestatakse, võetakse arvesse SKT. olete kuulnud tõenäoliselt kuulujutte, eriti kui räägitakse majanduse ähm, äh, raskustest, siis öeldakse, et Iirimaa on välja tulnud, aga eelmisel aastal oli meie SKT pluss kakskümmend kaheksa protsenti ja seda kirjeldati äh, kui kääbiku majandus, sest tõesti meie majandus ei kasvanud sel viisil, ma ei näe, et keegi sõidaks ringi äh, väga kallite autodega, me näeme tohutuid äh, kodutute arve ja tohutuid probleeme haiglates, kui me äh, arvestame kogu rahvatulu, peame lähtuma millestki muust kui SKT-st, sest see ei puuduta mitte vara, vaid propagandat ja mitte midagi muud, aitäh. suur aitäh, ja järgmine kõneleja. härra Anju jah, väga huvitav, ma saan nõustuda härra äh, Flanaganiga, sest siin Euroopa Liit tahab uuesti võimu haarata, sest praegu tuleb tollimaksust, äh, käibemaksust äh, ja SKT-st, aga nüüd on see kõrgetasemeline omavahendite töörühm soovinud Euroopa Liidu äh, Äh, maksustamist, äh, põllumehed, olge ettevaatlikud, sest teid hakatakse ähm, maksustama lähtudes CO2-st ja kõigest muust, metaanimaks ja loomulikult ka lämmastikumaks, juhul kui kasvatate köögivilju, kui saate kõigepealt samas toetust nende kasvatamiseks, see on täiesti hull ja CO2 maks on eraldi välja toodud ja see on see, mis teid ees ootab, ma loodan, et te naudite seda, aitäh! Bueno, señora New, creo que usted va a... ma arvan, et teil väga lõbus siin ei hakka. Äh, teil, äh, teie olete britt ja Euroopa Liidust te suurt rõõmu enam ei äh, saa tunda, vabandust, et ma irooniline olen. kuna no, nüüd on arutelu lõppenud ja anname sõna komisjonile. härra Hauletil on sõna. Thank you very much for uh, giving suur tänu, et andsite mulle võimaluse väljendada komisjoni vaatenurka. me nendime huviga, et te viitate kõrgetasemelise omavahendite töörühmale, mida juhtis president Monti, kes on teinud äh, väga huvitavaid ettepanekuid ähm, omavahendite rahastamiseks te teate, et mitte ainult äh, põhjustel, mida te mõned teist väljendasite, vaid eriti lähtudes Brexitist ja sellest, et oluline netomaksja lahkub ja lisaks eh, riik, kes on, on saanud oluliselt eh, tagasiarvestust, eh, omavahendite reform on seetõttu vajalik, küsimus ei ole mitte ainult sellest, et raha on puudu, aga kogu süsteemi struktuur vajab teatavat reformi hetkel väga konkreetseid ettepanekuid ei ole, nagu te teate, komisjoni ettepanek tuleb kaks tuhat kaheksateist aasta mais. huvitavad mõtted, mida on siin käsitlenud ka raportöör, mis puudutab uusi omavahendeid, kindlasti leiavad kaalumist komisjoni sisearutelus, aga samas viide sellele, mida mõned teist mainisid seoses kogu rahvatulu faktorile, siis kogu rahvatulu on süsteem, mis toodi sisse selleks, et tasakaalustada liikmesriikide vahelist olukorda ja kogu rahvatulu on liikmesriikidel saanud laialdase toetuse, sest arvatakse, et see on äh, piisavalt õiglane, lähtudes siis äh, osamaksetest Euroopa Liidu eelarvesse ja kindlasti on sellel ka oluline roll uues süsteemis, kui seda hakatakse käsitlema liikmesriikides. igasugune süsteem, mis võiks praegust ähm, asendada, peab samuti arvesse võtma et äh, koormuse jagamine peab olema õiglane Euroopa Liidu eelarve osas, aitäh. suur aitäh teile ning lõpetuseks annan ma sõna äh, härra Caputo esindajale, kes ei saanud täna sinule, Eerik, palun. suur tänu, proua esimees, aitäh kõigile kolleegidele, kes äh, sõna võtsid äh, ja aitäh ka komisjonile. Äh, olukord, mis puudutab omavahendite reformi, nagu ütleb härra Caputo, on see, et tegemist on, et kiireloomulise teemaga ja Brexit, mis toob kaasa teatud puudujäägid ja lisaks ka uued valdkonnad, mis vajavad rahastamist peaaegu viieteist miljardi osas, siis ei tohi me kuidagi viivitada, vaid me peame edasi liikuma. kui me seda ühe protsendi reeglit ei äh, muuda, siis olen mina osa nendest, äh, nagu ka härra Caputo, et me ei saa siin ümber mängida ühtekuuluvus- ja ÜPP vahendeid, sellega probleemi ei lahenda, nagu härra Denano ütles, siis äh, me oleme sellest juba pikka aega rääkinud ja nüüd oleme faktide ees, et äh, protsessi on vaja kiirendada ja iga aasta oleme sellest rääkinud ja nüüd me ei saa enam öelda, kuidas me saame seda ka sel aastal öö, äh, nii-öelda lähtuda sellest ühest protsendist, arvestades, et meil on uued väljakutsed ning härra Caputo raport ja see, mida on välja toonud ka kõrgetasemeline omavahendite töörühm, on loogiline, me peame üheskoos seda protsessi kiirendama, aitäh. oleme arutelu lõpetanud ning äh, muudatusettepanekute muudatusettepanekute esitamise tähtaeg äh, on kahekümne seitsmes november kell kolmteist null null, nagu ka eelmise raporti puhul ning nüüd ja lähme nüüd järgmise arutelu juurde, mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku, see on samuti algatusraport mis äh, on väga tihedalt seotud äh, päevakorrapunktiga number seitse, seega ilmselt on ka äh, sõnavõtud eelnevatega väga seotud. seega ma annan sõna raportöörile, kes on Sofia Riveiru. suur tänu, proua juhataja, kallid kolleegid kui ma tänaseks koosolekuks valmistusin, arvasin ma, et võib-olla kõige olulisem oleks see, kui ma räägiksin natukene sellest ebakindlusest, millega on silmitsi meie talunikud ja põllumajandustootjad. üheskoos seda raportit koostades loomulikult tuli välja, et me kõik oleme nende probleemidega kursis. selge on see, et vahendeid tuleb suurendada, tuleb vältida kaasfinantseerimise režiimi ja on vaja kriisi juhtimiseks eraldi vahendeid ja loomulikult ka vahendeid võitlemaks ebaõiglase konkurentsi vastu. ma olen selles algatusraportis rõhutanud seda, kui olul-, vabandust, selles arvamuses rõhutanud, kui oluline on noorpõllumeeste ja ebasoodsamates äh, äärealades äh, tegutsevate põllumeeste toetamine meie programmidest. praegune rahastamise tasand on näidanud äh, seda, et olenemata tehtust oleme me siiski väga suure surve all. me peame tegema tõsiselt koostööd selleks, et põllumajanduskomisjon esitaks tõesti äh, tugevad dokumendid, millega me saaksime kaitsta põllumajandussektorit. me polegi varem olnud selles sektoris taolise rünnaku all, aga äh, samas on ju see nii suur osa Euroopast, ühtne põllumajanduspoliitika oli esimene Euroopa-ülene poliitika tagamaks äh, varustuskindlust, et, et kaoks nälg, mille all kannatasime pärast teist maailmasõda. jah, ajad on muutunud, tõsi aga nüüd on äh, aeg käes põllumehi aidata, nende sissetulekud on langenud ja nad on nii ebakindlas seisukorras, et nad ei tea, kas nad äh, ots otsaga homme ka toime tulevad. meil on vaja uut seadusandlust selleks, et võtta põllumajandustootjad kaitse alla kõige rohkem kannatavad loomulikult ebasoodsamas olukorras olevad piirkonnad. meil on vaja lühikesi tarneahelaid, toetada kohalikke turge, aga asi on selles, et põllumehed lahkuvad piirkonnast, otsivad endale uusi võimalusi elatist teenida. see viib rahvastiku väljavoolamisele nendest äh, piirkondadest ja see on loomulikult kahjuks meile kõigile. ei ole tehtud korralikke äh, mõju-uuringuid, äh, jah, kaubanduslepingud on tähtsad Euroopa jaoks, kuid äh, nende osas tuleb ka korralikud hüvitisrežiimid äh, välja töötada. kui keegi sellest kasu peaks lõikama Euroopas, siis kõik, mitte ainult mõned üksikud, kes riisuvad koore. viimase kolmekümne aasta jooksul polegi nii väikest põllumajanduseelarvet olnud, isegi kui võtame keskkonna aspektid arvesse. Ühendkuningriik lahkub ja see tähendab seda, et see tulevik väga roosiline meil ilmselt ei ole. Euroopa tarbijad peavad ära saama, et äh, kesk, et põllumajanduse kaitse on oluline, kui me tahame, et äh, oleks võimalik äh, normaalse hinna eest kõrgekvaliteetseid toodanguid osta, me peame ÜPP eelarvet kaitsma ja seega annan teile lubaduse, et annan endast kõik koos variraportööridega selleks, et me jõuaksime tugeva raportini, et Euroopa Parlament äh, kaitseks meie põllumajandustootjaid ja jõuliselt ja jään ootma teie, lootma teie toetusele. Grazie, Sofia, grazie. Adesso... suur tänu, Sofia. järgmisena saab sõna Clara Aguilera. mina olen variraportöör oma fraktsioonis ning tahaksin seega rääkida sellest raportist, tänada raportööri Sofiat sest äh, see on hea lähtekoht. ainus asi, mis mulle muret teeb, on ajakava. oleks hea, kui see algatusraport äh, lõpetataks enne, kui eelarvekomisjon äh, võtab kokku kõik erinevad aspektid, mis meie jaoks olulised on eelarve juures ning et me saaks eelarvekomisjoni toetuse, me räägime, mängime siin väga keerulist mängu, eelarve on väga oluline ja ja e, kui meil eelarvevahendeid pole, siis kõik meie head soovid e, lähevad tühja. ning e, kõige olulisem praegusel hetkel oleks säilitada selline ÜPP, mis oleks tugev ja sisaldaks selliseid aspekte, mida võiks, võib küll, mõningaid aspekte võib küll muuta ja parandada, aga põhimõtteliselt peaks ta jääma samaks. ning äh, äh oluline on ka äh, see, äh, mis saab kaasfinantseerimisest, sellest oleme rääkinud volinik Oettinger. me peame olema väga sellele vastu, kui me lubame esimeses sambas kaasfinantseerimist arvan, kui soovime Euroopa põllumajanduspoliitikat, siis eh, esimene sammas peab olema Euroopa-poolne eh, rahastamine, sellepärast et kui me hakkame, lubame sisse ka kaasfinantseerimise, siis, eh, siis kokkuvõttes eesmärgid määrab kindlaks liikmesriigi poliitika. praegusel hetkel peab äh, välja töötama äh, diferentseeritud ühtse põllumajanduspoliitika ning äh, selle tähtsusele on vaja ka rõhuda ning võttes arvesse, et ÜPP teeb praegu suuri jõupingutusi keskkonnakaitseks, võitleb kliimamuutuste vastu, see töö on vajalik ja see eh, tähendab seda, et eelarve ei lähe lihtsalt ühte majandussektorisse, põllumajandustootmisesse, vaid et oleks eh, võtta seda nii, et see on töö kliimamuutuste vastu ja see on oluline. punkt eh, kuus, kus räägitakse vajadusest õigusraamistik välja töötada, on oluline, et me sellele tähelepanu pöörame see on midagi enamat kui lihtsalt uus raamistik. peame selleni jõudma selle parlamendi koosseisu äh, vältel ning äh, loodan, et äh, et volinik Hogan suudab luua õigusraamistiku näiteks ähm, tarneahela osas ning et me saaksime selle abil võidelda ebalojaalsete tootmisviisidega. me loodetavasti äh, et ähm, loodetavasti õigusraamistik ei ole vajalik, vaid äh, piisab äh, volinik Hogani tegevusest. ning lõpetuseks sooviksin öelda, ma ei tea, kas on olulisem, et äh, oleks palju meetmeid, vaid pigem see, et meetmed oleks selged ja piisavad, mis, et selgitataks kahekümne esimesel sajandil, miks on vaja endiselt veel neid toetusi maksta on oluline, et see raport saaks võimalikult suure toetusega ning tahaks lõpuks öelda, tahaks kõigile teile öelda, et Ameerika Ühendriigid on kehtestanud Hispaania oliividele eh, eh, lisa tollimaksed, äh, sest nad leiavad, et Euroopa abi äh, on äh, legaalne riigi abi. see pole kuidagi seotud mitmeaastase finantsraamistikuga, aga mulle tundub, et see on väga murettekitav, et USA niimoodi ründab meie ÜPP-d ja ma loodan, et Euroopa Komisjon ja me kõik suudame seda väärikalt kaitsta, aitäh. härra Kuzmjuk. suur tänu ma tahaksin ka tänada meie raportööri selle arvamuse koostamise eest, mis puudutab äh, mitmeaastast, äh, mis puudutab, vabandust, põllumajanduspoliitika tuleviku rahastamist. mina tahaksin äh, rõhutada veel ühte argumenti millega me saaksime kaitsta seniseid põllumajandustoetuste määrasid proua Aguilera sellest ka ise rääkis. nimelt äh, need lisad tolli, vabandust, kohustused, mis on seatud ähm, põllumajanduspoliitikale, nimelt äh, on toodud sisse uued keskkonna- ja maastikukaitsemeetmed, need on ju kõik lisaülesanded, mis äh, regulaarselt tuuakse sisse ühtsesse põllumajanduspoliitikasse ja nende täitmine maksab ka midagi ja üks asi, millest ma tahtsin veel rääkida ja sellest on täpsemalt juttu selle dokumendi punktis number neli, nimelt siis äh, otsetoetuste ühtlustamine liikmesriikide vahel. mina olen äh, nii-öelda ühe uue liikmesriigi esindaja, tulen Poolast nimelt, ja ütleksin, et uues mitmeaastases finantsraamistikus peaks see äh, ühtlustamise protsess vanade ja uute liikmesriikide vahel jõudma lõpule ei ole äh, enam seda põhjendust, mis oli esimesel laienemise järgsel perioodil äh, alguses jah, tootmiskulud olid äh, uutes liikmesriikides võib-olla väiksemad, nüüd on need täpselt sama suured ja on väga palju andmeid selle kohta, et on teatud aspekte, näiteks nagu taimekaitsevahendid, kus äh, meil on kulud isegi suuremad kui nii-öelda Lääne-Euroopas ja enam ei ole mitte mingisugust põhjendust, miks äh, need toetused ei ole ühtlustatud. toodangut muu-, müüakse ju ühel turul ja ühtsel turul ja see tähendab seda, et tegelikult on konkurents ebaõiglane. ma tahaksin esitada muudatusettepaneku, mille kohaselt siis järgmise finantsraamistiku juures peaks lõppema see ühtlustamisprotsess. härra Denano no suur tänu, härra esimees, Euroopa põllumajandusel on vaja nähtavust ja stabiilsust ja tõesti, ÜPP on üks nendest äh,, räägita, mitu inimest räägib korraga saalis kahjuks no,. jätkab äh,. algusest peale on äh, oluline olnud see, et ÜPP ta-, äh, tase oleks äh, oma ülesande kõrgusel. mõelgem USA-le ja Hiinale, Nen-, nendel on palju suuremad põllumajandustootmised kui meil ja proua Aguileral on täiesti õigus, kui ta rõhutab, et USA on täiesti silmakirjalik selles küsimuses. meil on vaja vahendeid selleks, et eh, sanitaarkriis, kliimakriis, aga ka hinnakriis eh, eemaldada, sest see on paljud tootmised seadnud küsimärgi alla Euroopas. meil on vaja menetlusi lihtsustada ja toetada eh, ühtlustamist, nii nagu Sofia Ribeiro ka täiesti õigesti ütleb, meie komisjon peab toetama ühtset põllumajanduspoliitikat tema tervikus ja ma arvan, et proua Ribeiro võib meile kindlasti loota, aitäh. härra Rope nüüd. suur tänu, härra esimees me oleme kõik nõus ja saame aru sellest, et Brexit tekitab väga tõsiseid probleeme paljudes sektoris, aga seda ka ühtse põllumajanduspoliitika jaoks. nimelt eelarve kui selline väheneb ja me peame suutma liikmesriike veenda sellest, et tuleb see tulevikus äh, haigutav auk kuidagi täita. arvestades aga seda, et äh, ühtsele põllumajanduspoliitikale läheb täna kolmkümmend kaheksa protsenti kõi-, kogu Euroopa Liidu eelarvest, võrreldes selle kuuekümne protsendiga, mis see oli mõni aega tagasi, võib-olla äh, peaks mõtlema, kui tõhusalt ÜPP tegelikult on tegutsenud ÜPP panus paljude kriiside leevendamisele on olnud ju märkimisväärne. näiteks naabruspoliitika, mis on teinekord olnud võib-olla hulljulge ja rändekriis ja nii edasi, võib-olla liikmesriigid võiksid rohkem panustada nende riikide lahendamisele ja nende probleemide lahendamisele ja ei tegeleks kogu aeg eelarvevahendite kärpimisega tuleb selgesti vahet teha ma mõtlen sellele, et millal Euroopa Liit ükskord on sellises positsioonis, et me ei suudagi enam rea-, eh, konkureerida teiste riikidega ja sealt tuleva impordiga, kuid meil on ka sisemisi probleeme. reservid ja marginaalid, praegused siis eksisteerivad reservid. näiteks äh, Äh, maksimumtoetused äh, läbi otsetoetuste, võib-olla peaks seadma mingisugused piirmäärad, et äh, ühe põllumajandustootmise suur võiks olla, ma ei tea, sada tuhat või, või hektarit, on jah, suured põllumajandustootjad, need, kes suudavad mitmekesistada lihtsamalt oma, oma tootmist. ja siis veel meie maksete süsteem on siiski täiesti ebaõiglane. kui me lubame jaemüüjatel eh, ise valida hinna tootjatest olenemalt, siis me kindla-, olenemata, siis me kindlasti eh, maapiirkondades eh, tingimusi ei paranda. on tähtis, et komisjon esitaks paralleelsed ettepanekud ka nende probleemide seljatamiseks. Poola kolleeg mainis, et käes on aeg see otsetoetuste eraldusjoon eemaldada. Euroopa Liit on üks tervik, meil on üks õigustik ja erinevate meetmete puhul põllumajandussektoris on väga suured erinevused, kuigi näiteks keskkonnanõuded on Leedus või Saksamaal samad. toetuste määr on aga oluliselt erinev ja inimesed lihtsalt ei saa aru, miks see nii peaks olema. ja tõesti, tagumine aeg on äh, nüüd äh, hakata edendama teistsugust lähenemist. kriisi haldamise element minu meelest on siin kõiges äh, oluline. kriise tuleb ette ka tulevikus. erinevad riigid ei saa kontrollida seda olukorda alati ja, ja need elemendid peavad olema äh, väga oluline osa meie poliitikatest. lisaks sellele tuleks sisse tuua ka eh, tarnete puhul, eh, vabandust, avalike hangete puhul eh, lühikese tarneahela põhimõte, et, et see põhimõte juurduks. Um, kahjuks ei kuulnud, kellele anti sõna. härra McCarthy, suur tänu härra esimees, me teame, millised probleemid on ÜPP ees. me teame, et need probleemid muutuvad järjest teravamaks, arvestades eelarvega seonduvaid ebakindluseid, aga ma arvan, et on tagumine aeg hakata vaatama seda, millised on ühtse põllumajanduspoliitika tegelikud hüved. kus Euroopa ja liikmesriigid üksikult kõige rohkem kasu lõikavad sellest? minu meelest on tõsi see, et kõige paremad hüved äh, on need, et on tagatud äh, kõrge kvaliteetse toiduainetega varustus ja et äh, maa ja regionaal, maapiirkondade regionaalne areng on tagatud ja me võime olla veendunud, et äh, maailma kõige kõrgema kvaliteediga toidutoodang tuleb Euroopa Liidu tootjatelt ja siis me peame vaatama, kuidas vahendeid jagatakse, et selle eesmärgi täitmiseks ja ma arvan, et eelarve kõige suurem väärtus äh, on võimalik äh, lisandväärtust tekitada siis, kui me suuname vahendeid VKE-dele, äh, väikestele ja keskmise suurusega põllumajandustootjatele, praegu on väga suur ebavõrdsus selles osas, kuidas need äh, ÜPP toetused jagunevad ja teinekord see süsteem õõnestab meie enda argumente, mida me kasutame ÜPP eelarve kaitseks. nii et me peame siin komisjonis ja teistes institutsioonides selgitama, et meie lähenemisele asjale põllumajandustootjate seisukohast ja tuleb äh, Äh, õiglus tagada ÜPP-s ja siis me peame olema väga äh, selgelt ka oma sõnades nõudes ÜPP eelarve kaitset, me saame aru äh, sel samas, et umbes neli miljardit eurot on meil puudu tulevikus, kui me tahame Euroopa rahvale eh, seda asja selgitada, peaksime me ütlema, et eh, see auk tuleks täita siis kas Euroopa Liidu maksuga või liikmesriikide poolse panusega. kui me seda teeksime, siis rahvas seda ilmselt ei toetaks. aga ma arvan, et kui me ütleksime, et me tahame ÜPP-d toetada ja samas eh, kaitsta teisi programme, näiteks sõjaväe ja kaitsekulud, sõjaväelisi ja kaitsekulutusi, siis meil oleks võimalik saada suur toetus üldsuselt. suur tänu! suur tänu. nii ja nüüd äh, annan sõna härra Serrao Santosele ähm,. Paolo. suur tänu, härra esimees. enne kui ma äh, oma sõnavõtu juurde lähen, tänan kõigepealt äh, kolleeg Ribeirot ähm, selle arvamuse esitamise eest, see teema on tuleviku vaatevinklist väga-väga tähtis ja proua Ribeiro võib kindlasti loota minu toetusele ka edasistes protsessides. põllumajanduse ees seisvad riskid on võrreldes ülejäänud majandussektoritega erinevad, me oleme kli-, põllumajandussektor on kliimamuutustele haavatavam ja praegune ebastabiilsus eh, ka hindades viib sellele, selleni, et põhimõtteliselt on võimalik põllumehel ka üleöö jääda oma sissetulekust ilma ja seega on ühtsel põllumajanduspoliitikal väga oluline roll põllumajandussektori, aga laiemalt ka maapiirkondade majandusliku struktuuri säilitamisel. me räägime siin toiduainete tootmisest kuni maa harimiseni ja seega on väga tähtis, et meil oleks ühtne põllumajanduspoliitika, mis on jõuline, millel oleks korralik eelarve ja millega oleks võimalik tuleviku väljavaateid kindlustada meie tootjate jaoks, et äh, põllumehed lihtsalt ei loobuks äh, põllupidamisest. järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kontekstis äh, tulekski just nimelt sellele panustada, me peame näitama seda, kui oluline on see, et eelarve oleks siiski piisavalt mahukas. kuid lisaks põllumajandustootmise toetamisele peame me oma toetusmeetmeid laiendama sellel aastal esitas komisjon väga positiivse hinnangu POSEI programmi kohta. seda ma tahtsin siin ka kindlasti rõhutada. meie jaoks äh, äärealadel on äh, see väga oluline. minu valimispiirkond on ka selline piirkond ja sellel on väga suur roll nii ühiskonnale kui ka majandusele. tõendeid on selle kohta palju, et äh, POSEI programmiga on Euroopa Liidu vahendeid kasutatud väga tõhusalt Äh, nii äh, põllumajandustootjad, nende ühistud, äh, ka teised organisatsioonid on kõik sellesse töösse panustanud ja tõesti, me peame mõistma, kui oluline see instrument on, Posseid tuleb kaitsta ja tuleb kindlasti suurendada neid vahendeid pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. härra Kalinovski, palun. suur tänu, härra esimees ka mina tahaksin meie raportööri tänada. aitäh, et rõhutasite oma arvamuses seda, kui oluline on mitte ainult säilitada ÜPP äh, finantseerimise praegust tasandit, vaid ka seda, et arvesse tuleb võtta regulaarsed kriisid, meil on vaja instrumente, millega me saaksime maandada hinnaga õikumisi. kuid samas tuleb jääda realistlikuks Brexitist räägitakse palju, neli miljardit eurot äh, aastas on äh, eelarve väiksem ja paneme sinna otsa veel uued äh, probleemid, mis on seotud näiteks rände või julgeolekuga ja nii edasi ja nii edasi, siis see auk on paljugi suurem, võib-olla võetakse teiste probleemide lahendamiseks ÜPP-lt veel raha ära. ja seega meie et, arvame, et ettepanek liikmesriikide panust suurendada, tuleks tegelikult vastu võtta, selleks et ühtse põllumajanduspoliitika vahendid ei väheneks. aga parlamendisaadikutena peame ilmselt äh, arvestama sellega, et liikmesriigid sellega mitte üks nõus ei ole. ma ei ütleks ei võimalusele otsetoetusi kaasfinantseerida liikmesriikidega koos, aga tegemist ei peaks sellisel juhul olema vabatahtliku skeemiga, sest et see ähm, töötaks eesmärgile vastu, aga kui tekib äh, hädaolukord ja me annaksime siis liikmesriikidele võimaluse oma põllumajandustootjatele vahendeid edastada või et nad rahastaksid osaliselt ÜPP-d, siis oleks see võib-olla päris äh, mõistlik. ma arvan, et sellega me ei läheks konkurentsireeglite vastu ja põllumajandustootjad ilmselt see ei huvitaks, kust see raha tuleb ja nemad lihtsalt tahavad, et äh, nad saaksid hüvitatud kõikide nende uute ülesannete täitmise eest, mille me neile oleme peale surunud. nii et mõelge, et hädaolukordades võib-olla võiks olla võimalik kaasfinantseerimise sissetoomine. mitte vabatahtlikul kujul, vaid et Äh, need oleks kuidagi äh, piiratud, need maksed, aga, aga sellele mõttele mõelda. Rikk järgmisena. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin omalt poolt äh, ka tänada meie raportööri, proua Ribeirot. see raport on hea ja ettepanekud mõistlikud. mulle ei meeldiks, et põllumajanduspoliitika ÜPP Äh, satuks äh, Euroopa Liidu ambitsioonide vähesuse pantvangiks. ma arvan, et äh, on asju, mida me võiksime mm, küsida liikmesriikidena juba enne seda reformi, et kas me tahame, et Euroopa Liit mängiks rahvusvahelisel tasandil mingisugust rolli. ja kui jah, siis peab selle arvesse võtma ka MFF-i puhul. Nicola Caputo raportist me räägime enne omavahenditest ei saa äh, ambitsioone kõrgel hoida ja samal äh, siis pidevalt äh, jääda selle ühe protsendi reegli juurde, ütelda ei kogu aeg omavahenditele, need asjad ei lähe omavahel kokku, lisaks sellele Brexit ja uued probleemid, mis meie ees on. ei ole seega võimalik tulla sellest asjast välja ilma lisavahenditeta ja seega ma arvan, et me peame tõesti mõtlema äh, põllumajanduspoliitikas ja ühtekuuluvuspoliitikas just nimelt nendele aspektidele. nüüd põllumajandusest täpsemalt rääkides ja see ongi meie ees seisev kõige suurem ülesanne, nimelt põllumajandussektor ei ole tavaline majandussektor, seda on öeldud varem, tuleb ka korrata, me räägime siin inimtervisest, inimeste toitmisest, äh, me räägime viiesajast miljonist inimesest, äh, peame mõtlema sellele, milline on toiduainete tootmise mõju keskkonnale, pinnasele, veele või õhule ja see tähendab seda, et tulebki avalikul sektoril sekkuda, sellel peaks olema ka teatud tingimused. loomulikult kõiki põllumajandustootjaid aidata ei saa, aga me peame olema avatud, nii nagu seni see põllumajanduspoliitika on olnud ja lisaks sellele tervishoiuküsimused, keskkonnakomis-, äh, vabandust, keskkonnaküsimused, äh, ja eh, territooriumide haldamine, kõik need küsimused on tegelikult otseselt seotud põllumajandusega ja järgnevatel aastatel muutuvad järjest olulisemaks. tingimuslikkus, nii nagu ka arvamuses on öeldud, on väga tähtis, aga samas ma arvan, et ei tohiks eh, segada Euroopa visiooni renatsionaliseerimisega. ma arvan, et me peame selgelt olema vastu sellele kaasfinantseerimisele esimeses sambas, sest et eh, selles ei ole asi ma olen nõus äh, koostaja, arvamuse koostajaga selles osas, et me võiksime rääkida võib-olla kümnest aastast, et tuua põllumajandus nähtavusse, selle asemel, et rääkida viiest-seitsmest aastast, võib-olla peaksime me survet avaldama ka sellele, et järgmine mitmeaastane finantsraamistik ei oleks viieaastane või seitsmeaastane, vaid kümneaastane, sest et need probleemid, mis on meie ees ja sellega ma lõpetan, Äh, on ju näha aastani kaks tuhat viiskümmend, me peame üheksa miljardit inimest siin planeedil ära toitma aastal kaks tuhat viiskümmend. seda, äh, see tähendab kolmekümne aasta pärast äh, ja see tähendab seda, et see oleks ainult kolm korda kümneaastas finantsraamistikus oleks päris mõistlik hakata rääkima konkreetsetest meetmetest selleks perioodiks. Rans Garcia, palun. suur tänu, suur aitäh. ma sooviks äh tänada Sofiat äh, selle tehtud töö eest. Äh, oleks hea, kui liikmesriigid panustaks rohkem eelarvesse, praegune süsteem ei ole võrd-, piisavalt võrdne. Äh, need riigid, kes, mis on rikkamad, peaks panustama rohkem, teised vähem. ning pealegi oleks see süsteem ka läbipaistvam kodanikud tun-, praegu on kodanikel tunne, et Euroopa Liit on kulukam, kui ta tegelikult on, sest äh, praegusel hetkel on, äh, praegusel hetkel ei ole äh, kodanikul tunne, et süsteem on piisavalt läbipaistev, nii et kui me soovime tugevat ÜPP-d, me rääkisime just hetk tagasi lambakasvatus ja kitsekasvatussektorist, kui me soovime tugevat eh, tug-, eh, väärt-, väärtuslikku põllumajandust maapiirkondadesse, kui me seda soovime, siis eh, siis tuleb arvesse võtta ka riikide SKP-d. me ei, ei tohi lubada mingisugust sellist varianti, mis kärbiks ÜPP-d, ei tohi lubada ka, et renatsionaliseeritakse pakk sest äh, sest äh, vastasel korral võtavad liikmesriigid äh, asja oma kätesse ja mis meist siis, mis, mis meie siis siin enam teeme? arvan, et meie pädevused saaks kahjustatud, arvan, et on oluline, et meie poliitika oleks tugev, et oleks üks tugevamaid Euroopa poliitikaid ja võimalikult lähedane meie kodanikule. kolleeg Müller suur tänu, proua arvamuse koostaja, me kõik teame, et piisavad finantsvahendid on kõrge kvaliteetse toiduainetoodangu aluseks üle Euroopa ja ma arvan, et see on asi, milles me peame ka kokku leppima, et tulevikuski meie ees seisvad probleemid ainult suurenevad keskkonnakaitse valdkonnas, ehm, toiduainete nõuded, kasvavad äh, taimekaitsevahendid, tuleb järjest juurde ja juurde ülesandeid põllumajandustootjatele ja loomulikult me peame kõike seda rahastama ka oma põllumajanduspoliitikaga. põllumajandustootjatele on vaja kindlust tuleviku osas ja me peame selgelt suunama selle arvamuse ka siin tulevikku ning lisaks lihtsustamisele peame mõtlema ka konkreetselt rahalistele vahenditele me tahame igal juhul äh, eelarve mahtu säilitada ja tänan äh, tõesti eriti punkt kahe eest selles arvamuses. jah, teavituskampaaniad Euroopas, äh, mida selle rahaga saavutatakse, kui vabaühendus ja keskkonnaorganisatsioonid on niikuinii kõigele vastu ja tahavad lihtsalt meilt selle raha ära võtta mina arvan, et teabekampaania siin oleks tõesti õige lahendus, ma tahaksin, et otsetoetused jääksid ja ka mitmeaastane finantsraamistik oleks tulevikus seitsmeaastane. ja meie variraportööri härra Takula nimel ma tahaksin seda rõhutada, härra Takula nimelt kahjuks haige me tahame suunata pilgu tulevikku, me tahame põllumajandust toestada ja saata selge signaali selle arvamuse välja ka üldsusele. aitäh. suur tänu, Michel Danton. suur tänu, härra esimees, ka mina omalt poolt tahaksin tänada kolleeg Ribeirot selle panuse eest, see on päris huvitav arvamusse. ma arvan, et oluline on see ikka ja jälle meelde tuletada, et ÜPP peamine eesmärk oli tagada ühtne toiduainetega varustatus. meie eesmärgiks on ju viissada üheksa miljonit tootjat, vabandust, tarbijat ära toita ja praegu on see võimalik ainult sellepärast, et kaubad liiguvad erinevate liikmesriikide vahel, on neid, kes on suuremad puuviljakasvatajad, teised kasvatavad rohkem teravilja või juurvilja, aga see suur turg just nimelt on see ja kaupade liikumine sellel, mis annab äh, võimaluse ära toita eurooplased. ja äh, probleemiks on see, et äh, me ei suuda aga ära toita oma tootjaid ja vaatamata sellele, et kulutused põllumajandussektoril on väga suured kui me hakkame toetuseid vähendama, siis tegelikult hakkavad tootjad saama vähem kui kuussada eurot aastas toetuseid. ja me peaksime jääma siiski realistlikuks ja rääkima konkreetsetest arvudest. ja väga selgelt tuleb öelda et, et üheksakümmend viis protsenti turule jõudvast toodangust tuleb kahekümne protsendilt kõige edukam, kahekümnest protsendist kõige edukamast äh, toot-, tootmisettevõttest. see on ka tänane reaalsus ja on, meie kolleegid rääkisid äh, sellest, et tuleb ära toita üheksa miljardit maailma kodanikku. ma ei tea, kas Euroopa peab üksinda kõik nad ära toitma, aga nõus olen ma sellega, et Euroopa peab oma osa mängima, äh, osa selle üheksa miljardi toitmisest ja keskenduma nii-öelda äh, turgudele, mis on meie lähedal, näiteks Vahemere lõunakalda riigid, kellel on ka ÜPP-d vaja selleks, et ne, oma rahvas ära toita. ja seega see eelarve maht peab jääma vähemalt samaks ja võitlema selle eest, et igasugused lõhede loomise ja kilu loomise üritused äh, läheksid vett vedama. me peame osalt poolt äh, looma standardid, äh, kriteeriumid liikmesriikide tasandil siis kui killustamiseks läheks ja see seaks äh, ohtu selle, et äh, toiduained jõuaksid nii võimaliku, nii võimalikult odavalt kui võimalik meie tootjatele. kui me räägime toiduainetega varustuse kindlusest, siis tuleb mõelda kõikidele. suur tänu, Michelle, härra Flanagan! suur tänu, väga huvitav arvamus, ma olen nõus äh, enamuses sellega, mis on siin kirjas, aga viiendasse punkti ma teeksin ühe muudatusse. siin on öeldud, et jätkuvalt toetakse enim puudust kannatavaid inimesi ja siis pärast te räägite sellest, et äh, ümbriku tuleks suurendada, aga äh, enim puudust kannatavaid inimesi, kui me ütleme, et seda toetust tuleks jätkata, see eeldab seda, et neile on toetust antud, aga nii see ju ei ole. kunagi äh, hiljem me siin räägime äh, eelarve täitmise heakskiitmisest ja me näeme tegelikult, et äh, toetused jõuavad äh, ainult poolele rahvastikule ja punkt kaks, siin tehakse ettepanek, et äh, korraldatakse teabekampaania ÜPP eelarvest, see oleks suurepärane mõte, kui meil oleksid korralikult ÜPP vahendid jagatud, aga praegu teabekampaania äh, sisu peaks olema see, et meil on sellised inimesed nagu Larry Goodman ja teised äh, kooreriisujad või Inglismaa kuninganna, kes saavad sadu tuhandeid äh, eurosid, no mida me seal teabekampaanias siis ütleme, räägime sellist juttu või? et äh, me vaesestame vaeseid ja mm, nuumame rikkaid. me ei saa sellise kampaaniaga ju välja minna ja need inimesed, kes pole kunagi põllumajandustootjat näinud, mina näiteks, mina elan keset linna, pole kunagi talus tootanud, ma küll näen, et ÜPP-l on konkreetsed hüvid. minu isa oli ähm, puussepp, äh, kes sai ka ÜPP-st toetust. kui need vahendid oleks nüüd paremini äh, jagatud äh, ja jaotunud, siis me võiksime tõesti minna pasundama selle kohta, kui Äh, kasulik süübepea. nüüd vaatame Brexitit ja piirialadele mõjud. ise, isegi kui vahendid ei tõuse ja ilm, ja isegi kui me ei annaks äh, rikastele seda raha, siis see praegune süsteem, kus äh, vahendid on ühtlustatud, siis ühtlust, ühtlaselt jagatud öö, olukorras saaksid need piirkonnad, kes on kõige rohkem Brexitist puudutud, näiteks Donegali piirkond Iirimaal, saaks rohkem vahendeid. nii et ÜPP võiks olla suurepärane asi, aga praegu ma küll ei saa aru, kuidas me seda saaksime reklaamida selle eest, et sellega, et me maksame kinni öö, Inglise kuninganna teemandid. härra Bogovitš, palun. hvala za besedo Eh, strinjam se z večino do sedaj povedanega in izzivi so. suur tänu, ma olen nõus eh, kolleegiga. eriti tänu Brexitile on meil ees suured väljakutsed ja samuti, mis puudutavad uusi eh, eelarveridu, seega on meil vaja avalikult rääkida sellest, kuidas tagada vajalikud vahendid selle valdkonna rahastamiseks ehk siis ÜPP rahastamiseks samuti on oluline, et me teaksime, et äh, me te-, tagame selle, et põllumajandus on ühiskonnas aktsepteeritav tegevus ainult, ainult üks protsenti Äh, elanikest on põllumajandu-, põllumehed, inimesed ei mõista enam seda elukutset ja sellepärast on olnud ka väga palju survet, eriti mis puudutab pestitsiide ja sõnnikut. me peame olukorda parandama, sest vastasel korral on meil väga vähe vahendeid, vähem äh, ressursse ja ka vähem sobilikku tehnoloogiat ja võimalusi Eh, toota Euroopas toitu. seega põllumehed on siin, nad on meile olulised meie nii tervise kui ka keskkonna perspektiivist ja me peame vaatama, kes kõige selle eest maksab. meil on vaja põhjalikku arutelu lisaks sellele, mis puudutab innovatsiooni põllumajanduses ma arvan, et me peame aitama noori põllumaja, põllumehi, kes hetkel veel äh, huvi tunnevad selle elukutse suhtes. lisaks sellele peame tagama selle, et nende tootlikkus oleks kõrge, et neil oleks vajalik äh, sissetulek ja tulu, sellepärast et noored põllumehed peavad tõesti suutma põldu harida, sest juhul kui äh, seda ei toetata, siis ei tee seda tööd ka ke-, mitte keegi tulevikus seega on väga palju ettevalmistavaid tegevusi, mis puudutab näiteks nutikaid külasid ja erinevad ähm, ärimudelid äh, linnades, aga me peame tegutsema ka kohalikul tasandil, seega maaelu areng on väga oluline, siinkohal pean silmas uusi taristuid, me peame tagama selle, et äh, võimalusi kasutatakse näiteks tervishoiu valdkonnas ja muudes. uued tehnoloogiad on olemas ja sellega seoses saame me tagada selle, et maaelu areng oleks jätkuvalt ähm, erinevate majandustegevuste keskmes me peame võimaldama põllumeestel äh, erinevaid sissetulekuallikaid juhul, kui äh, taludesse ei piisa. No, no, no. Mr. Häusler from the Commission. Ah, <laughs> Äh, komisjon, palun. suur tänu selle võimaluse eest paar sõna sekka öelda. kõigepealt paljud teist on teinud ettepanekuid selles osa, mis suunas poliitika tulevikus peaks liikuma ja et mõistate, et mina viitan järgmisele kolmapäevale, kus volinik Hogan siin komisjonis tutvustab teatist, mis puudutab ÜPP tulevikku ja kindlasti on selle üle väga pinev arutelu. mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku ja põllumajanduseelarvet ma arvan, et paljud teist on öelnud seda, et milline on ebakindlus, samas sektoris on vaja stabiilsust ja komisjon on sellega täiesti nõus. ja praegusel hetkel on meile ees suured väljakutsed ning ees seisab kärbe, sellepärast et oluline netomaksja lahkub liidust ning on mitmeid poliitikavaldkondi, mis nõuavad suurendatud rahastamist. ja volinik äh, Oettinger on mitmel äh, korral öelnud, et need kaks aspekti kokku pannes survestavad Euroopa Liidu mitmeaastast finantsraamistikku ja loomulikult iga kulupoliitikat. Te olete tõstatanud äh, kaasrahastamise teema eelmise, käesoleva aasta juuni dokument komisjoni poolt Euroopa Liidu äh, rahastamise tulevik äh, sisaldas mitmeid arutelupunkte selles osas, kuidas neid äh, lünke on võimalik rahastada erinevates valdkondades ja ka seoses Brexiti mõjule, kuidas neid lünki oleks võimalik täita. kaasrahastamine oli üks element, mis äh, arutelu tuli, komisjon ei ole võtnud mingisugust seisukohta selles osas ja kindlasti mitte volinik Hogan, aga see dokument on seal, see on üks võimalus, kuidas vähendada survet eh, põllumajandustootjatele, juhul kui mingisugused kärped ÜPP-ga e seoses aset leiavad viitasite ebaõiglasele konkurentsile, mis ei ole otseselt seotud mitmeaastase finantsraamatuga, see ei puuduta rahastamist ja finantsraamistikust, vaid tingimuste tagamist selleks, et põllumehed saaksid konkureerida tugevamalt tulevikus. ja komisjon on tegemas ettepanekut kaks tuhat kaheksateist aasta kevadel, see on osa meie töökavast ja konkreetne ettepanek selle kohta, kuidas aidata põllumajandussektorit äh, tugevdada. väline konvergents, millele samuti mitmed teist viitasid, äh, mis puudutab maksete vahet, eri, erisust erinevate äh, riikide vahel jah, kindlasti on vaja seda teemat käsitleda tulevikus poliitika valdkonnas aga täpsustaksin, et see ei puuduta mitte ainult äh, lääne ja ida suunda, nagu siin välja tuli, vaid on mitmeid erisusi kahekümne seitsmes liikmesriigi vahel ja see ei ole tingimata seotud ainult äh, nii-öelda vanade ja uute liikmesriikide põhimõttega. mõne, keegi viitas sellele, et osa ÜPP-st on vähenenud enam kui kuuekümnelt neljakümnele, jah, seitsmekümnendatel oli kõrgem ÜPP osakaal eelarves, sellepärast et eelarve oli palju väiksem ja oli palju vähem poliitikat, ei olnud ühtekuuluvuspoliitikat tol hetkel. ja seega ei tasuks viidata sellele, et ÜPP on oluliselt vähenenud viimasel aastal ma arvan, et me saame öelda, et see on olnud üsnagi stabiilne aastate jooksul, aga selle osakaal suurenenud eelarves on loomulikult vähenenud. paljud teist ütlesid, et on vaja ÜPP eelarvet suurendada, mina selle kohta midagi ei ütle, aga loomulikult olete te kursis sellega, et liikmesriikide arutelu tingimata selles suunas ei liigu ja väga keeruline ja intensiivne arutelu saab tulevase mitmeaastase finantsraamistiku olemas osas toimuma, juhul kui mingeid eelarverida soovitatakse suurendada. mis puudutab kestust, siis huvitav oli kuulda, et tundub, et enamus siin komisjonis mitte ei soovi säilitada, vaid suurendada mitmeaastase finantsraamistiku kestust kontekstist lähtudes meie mõistsime, et parlamendi seisukoht üldiselt oli pigem seda vähendada ja tu-, teha see paralleelseks parlamendi ametiajaga ja kindlasti ka selles osas saab toimuma huvitav arutelu. samas on selge ka komisjoni vaatenurgast, et stabiilsus kulusektoris, eriti ÜPP osas, on väga oluline element ja lõpetuseks, mõned teist viitasid äh, äh, lävenditele, piiramistele äh, ÜPP maksete osas ja arutelu on käimas, see oli ka osa Euroopa Liidu fina-, rahanduse tuleviku dokumendist, kuidas äh, toetusi paremini suunata ja mõned teist viitasid ka sellele, see saab kindlasti olema osa ka tuleviku arutelust ja kokkuvõttes tugev arutelu leiab aset mitte ainult ÜPP raames, aga võttes arvesse ka väga eh, keerulist eelarve konteksti eh, Euroopa Liidus tervikuna, saab olema turves, eh, surve kõigile kuludele ja peame selles osas olema realistlikud ja enam kui kunagi varem on aeg rääkida siis äh, poliitikast, mida on võimalik kaitsta, õigustada, põhjendada ja eelarvet säilitada, aitäh! suur aitäh komisjonile ja nüüd annan lõppsõnaks äh, sõna raportöörile. suur tänu, härra esimees, aitäh kõigile kolleegidele tehtud kommentaaride eest. sooviks teile öelda, et äh, mul on väga hea meel selle üle, et äh, suures enamuses äh, ollakse minu ettepanekutega nõus. tahaks teile öelda, et jah, loomulikult me oleme ju kõik ühtsed ja soovime, et nähtavus oleks suurem. see on tingimus, mis on hädavajalik, võttes arvesse praeguseid majanduslikke ja poliitilisi probleeme, mis Euroopas valitsevad ning äh, äh, võttes arvesse, et makromajanduslik tingimuslikkus, äh, seda on rohkem ja peale selle on muid nõudmisi, on keskkonnanõudmised, loomade heaolu puudutavad nõudmised, peame suutma ennast ära toitma ja ka ülejäänud maailma. selge on see, et me ei saa liikuda kahes suunas korraga Eh, ühest küljest esitame pidevalt uusi nõudmisi, teisest küljest ei anna vahendeid nende nõudmiste täitmiseks. seega on oluline, et stabiilsus eh, säiliks. kuidas see võimalik on, et oleks võimalik eh, ennetavalt olukorda prognoosida ning võtta arvesse sealjuures ka sotsiaalseid ja territoriaalseid probleeme, mis on väga olulised vaid ka liikmesriikides äh, arvestatakse erisusi erinevate piirkondade vahel Euroopa Liidus. seega äh, diferentseeritust tuleb ka arvesse võtta ning äh, samuti sooviks öelda, et et uusi väljakutseid tuleb juurde, näiteks kliimamuutused ja see puudutab loomulikult ka põllumehi. ärgem arvakem, et et uued nõudmised äh, suurendavad ainult äh, bürokraatlikku koormat. see ei ole nii. peame tugevdama oma kaubandussuhteid, see on tõsi. kuid äh, seda tuleb teha nii, et põllumajandus ei jääks nii-öelda valg-, vaeseks sugulaseks sellistes küsimustes, et põllumajanduse äh, suurenemine või põllumajanduse nähtavus oleks suurem ja ärgem unustagem seda valdkonda, mis on meile kõigile väga tähtis. suur aitäh kõigile kolleegidele ja raportöörile, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne seitsmes november kell kolmteist null null. ning äh, vastu äh, hääletamine toimub kahekümne neljandal jaanuaril kaks tuhat kaheksateist, viie minuti pärast algab koordinaatorite koosolek